Good afternoon. tere pärastlõunat, lugupeetud daamid ja härrad, tere tulemast meie komisjoni järjekordsele kohtumisele. meil on täna külas härra Peeter Žiga, Slovakkia Vabariigi majandusminister. suur tänu, et tulite, minister. ja meie kohtumise alguses jagan natuke informatsiooni, vabandust, aga nii meil käib asi. ma teavitan meie kolleege siin parlamendis mõningatest tähtsatest teemadest. kõigepealt, kui märkusi ei ole, siis päevakorra saame kinnitada ilma muudatusteta. kas on kellelgi märkusi päevakorra kohta? mis puudutab meie edasist tööd kuni homme kella poole seitsmeni. ei ole märkusi päevakorra kohta, seega on päevakord kinnitatud ja kaks teadaannet. kõigepealt energiatõhususe märgistus. meie kolleeg Tamburano on selle raporti autor Eh, raport saadeti tagasi ITRE komisjoni, pidades silmas mitteametlikke kolmepoolseid läbirääkimisi nõukoguga. ja mandaat läbirääkimistest tugineb sellele aruandele, mis võeti eelmisel nädalal täiskogul vastu Strasbourgis ja läbirääkimiste meeskonda hakkab juhtima raportöör. ja eh, kogu menetlust eh, juhib komisjoni esimees ja sellesse läbirääkimiste meeskonda kuuluvad ka variraportöörid. mina olen siis kolmepoolsete läbirääkimiste juht, härra Tamburano on meie pealäbirääkija koos variraportööridega. ja teine märkus, ITER, eelarve täitmise kinnitamine aasta kaks tuhat neliteist kohta. eelarve kontrolli komisjon peab arutelu volinik Kanietega sel teemal. nimelt ITER eelarve täitmise kinnitamine kaks tuhat neliteist ja arutelu toimub neljapäeval, neljateistkümnendal juulil algusega kell üheksa hommikul. kõik ITRE eh, liikmed eh, on oodatud konkreetselt spetsiaalse kutse saate minult sellele kohtumisele. jah, me võime Euroopa Parlamendis kõikidel komisjoni koosolekutel kohal käia, kui meil selline soov tekib. saame minna kuulama, aga seekord eelarve kontrolli komisjon saatis meile eraldi kutse. kuna meie vastutame ITER-i projekti eest neljapäeval kell üheksa. kõik eh, ITER, ITRE komisjoni liikmed on kutsutud kohale ja ka e-, e-posti sõnum on selle kohta välja saadetud teile. nii et tulge kohale kuulama eelarve kontrolli komisjonist kolleege või ka sõna võtma, kui te soovite seal. see on võimalik nii palju minult informatsiooniks. kas kellelgi on mingeid märkusi, ma näen, et ei ole ja läheme kolmanda päevakorrapunkti juurde. Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi esindaja Slovakkia majandusministri Peter Žiga visiit meile. suur tänu tulemast, see on esimene ITRE komisjoni kohtumine pärast esimest juulit, kui teie eesistujaks saite ja see, et te olete meie esimesel, meiega kohtumas kohe oma eesistumise algusel, on meie jaoks väga tähtis. härra Žiga, kes on insener ja doktorikraadiga, vastutab öö, ähm, tööstus- ja energiapoliitika eest, VKE-de eest ja Eh, meie komisjon tegeleb energiateemadega Slovakkia eesistumise ajal, sealhulgas energiatõhususe märgistusega, peame kolmepoolseid, samuti gaasi ja elektri hindade statistika teemadega, gaasi varustuskindluse tagamise teemadega, mis on väga oluline teema meie jaoks. selle teemaga me katsume ühele poole saada oktoobri, siis algavad kolmepoolsed ja samuti infovahetusmehhanism valitsustevaheliste kokkulepete kohta ja mittesiduvate instrumente kohta, mis liikmesriikidel on kolmandate riikidega energeetika vallas. seegi on väga tähtis teema. see puudutab ka veeldatud maagaasi strateegiat ja jahutus- ja küttestrateegiat, mis Mm, leiab ka käsitlemist veel Slovakkia eesistumise ajal. meil on plaanitud üheksakümmend minutit nüüd järgnevaks mõttevahetuseks, kui tohib, härra minister, äh, palun teil alustada meie arutelu. suur tänu heade sõnade eest, härra esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad mul on suur au olla siin täna ja tutvustada teile eh, esimese eh, Slovaki eesistumise programmi nõukogus. kaksteist aastat oleme olnud Euroopa Liidu liikmesriik ja nüüd on meil au ja võimalus olla eesistujaks Euroopa Liidus. me teame, kuivõrd tähtsad on head suhted Euroopa Parlamendiga, me oleme valmis teiega koostööd tegema kõikidel tähtsatel teemadel mida arutatakse siin ja mida tutvustatakse ka lähitulevikus. täna ma tahaksin teile tutvustada eesistuja oma Slovakkia prioriteete ja siis rääkida ka konkreetsetest teemadest energeetika ja konkurentsivõime vallas. Need on minu peamised prioriteedid minu kui Slovakkia ministri, majandusministri jaoks ja minu kolleegid, kes vastutavad telekomi ja haridus- ja teadustegevuse eest, räägivad meie prioriteetidest just nendes valdkondades täna pärastpoole ja ka homme Slovakkia võtab eesistumisse üle väga väljakutsuvatel aegadel. Euroopa Liidul tuleb rinda pista paljude rahvusvaheliste ja eh, sisemiste väljakutsetega. hääletus Ühendkuningriigis näitas, et Euroopa Liidu kodanike usaldus Euroopa Liidu vastu on tublisti kõikuma löönud ja sellepärast on väga tähtis, et Euroopa Liit jälle võidab kodanike usalduse, leiab lahendusi eh, mis on suunatud tulevikku ja sellepärast Slovakkia tahab tugineda saavutatud positiivsetele kogemustele ja koondab tähelepanu teemadele, mis kaotavad meievahelisi tõkkeid. üritame olla selles pragmaatilised ja meie eesmärgiks on üle saada killustatusest ja suunata tähelepanu just inimestele tahtnud, et neid eesmärke saavutada, oleme otsustanud äh, välja valida neli prioriteeti, muuta Euroopa majandus tugevamaks, moderniseerida ja laiendada ühtset äh, siseturgu energeetika ja digitaalmajanduse vallas, töötada jätkusuutliku rände ja varjupaigapoliitika kallal ja tugevdada meie äh, tegemist globaalsel areenil ja ma usun, et tõhus koostöö teiega on ka abiks meil prioriteetide saavutamisel. nüüd ma tahaksin rääkida Energialiidust ja ka pärastpoole konkurentsivõime teemadest. kõigepealt energeetika. minu seisukohast energia, energiapoliitika on väga tähtis valdkond, kus ühiselt töötada ja kokku leppida. me tarbime energiat iga päev, ei näe, ei mõista seda ega tunneta seda ja äh, sellepärast on väga tähtis, et meil oleks taskukohane jätkusuutlik energiavarustus, sest see on väga tähtis meie leibkondadele, konkurentsivõimele, meie majandusele, tööstusele, majanduskasvule. aasta kaks tuhat kuusteist on olnud energialiidu äh, saavutamise aasta ja meie eesmärgiks on see teoks teha. nüüd äh, pärast Hollandi kui eesistuja tubli tööd ja vastavuses komisjoni tööprogrammiga me töötame tähtsate ettepanekute kallal, mis puudutavad Energialiidu kõiki viit vastastikku täiendavat mõõdet. me tahame suurendada solidaarsust ja usaldust ja arutame meetmeid, mida on vaja selleks, et meie majanduses oleks vähem süsinikuheitmeid ja teeme seda kuluefektiivselt, samas suurendame energiatõhusust ja konkurentsivõimet ja meie eesmärgiks on äh, edendada meie rahvusvahelisi suhteid ka energeetika valdkonnas. Slovakkia peab läbirääkimisi avatult ja õiglaselt, eh, tasakaalustatult, käsitledes kõiki Euroopa Liidu energiapoliitika kolme sammast energialiidu eesmärgid ja põhimõtted on leidnud toetust nõukogus mitmed puhul ja me väga hindame seda jätkuvat toetust ka, mida me oleme saanud Euroopa Parlamendilt ja parlamendi aktiivset rolli ja loodame sellele ka tulevikus meil on terve rida tähtsaid teemasid arutusel ja komisjon kavandab veelgi ettepanekuid teha aasta jooksul ja Slovakkia üritab võimalikult kiire, palju edasi liikuda kõikidel nendel tähtsatel teemadel. enne kui ma räägin konkreetsetest prioriteetidest, tahan öelda, et meil on hea meel selle üle, et kolmepoolsed läbirääkimised viieteistkümnendal juunil äh, kaks tuhat kuusteist saavutas konkreetsed poliitilised eesmärgid, mis ka äh, Koreper kahekümne teisel juunil heaks kiitis. ja meie äh, eelkäija Hollandile me tahaksime äh, ka nende nimel tänu avaldada teie raportöörile proua Kappelile ja see on suurepärane näide sellest, kui tõhusalt saab institutsioonide vaheline koostöö toimuda ja nüüd ma räägin lühidalt meie kavatsustest erinevatel teemadel. nõukogu võttis vastu üldise lähenemisviisi selleks, et läbi vaadata energiatõhususe märgistuse raamistik tegi seda aastal kaks tuhat viisteist veel Luksemburgi eesistumisel. me tervitame seda mandaati, mis on antud nüüd raportöörile ja ka tervitame arvamust, et meil õnnestub kiiresti kompromissile jõuda ja sellest tõuseb tulu nii kodanikele kui ka tööstussektorile. komisjon võttis vastu niinimetatud gaasi äh, varustuskindluse paketti, mis puudutab gaasivarustuskindlust ja ka valitsustevahelisi lepinguid energia vallas ja tegi seda veebruaris. me teame, kui auahned on Euroopa Parlamendi plaanid ja me tervitame teie raporteid, sest eh, energiavarustuskindlus on meie päevakorras esiplaanil. nüüd, mis puudutab valitsustevahelisi lepinguid energia vallas, siis siin me oleme kõik seda meelt, et on vaja tukk tagada, et kõik toimuks vastavalt Euroopa Liidu õigusele ja läbipaistvalt aga arutelud nõukogus on näinud, näidanud, et siin suhtutakse erinevalt sellesse, kuidas seda eesmärki saavutada. sellele vaatamata eesistuma Holland töötas välja kompromissi, mille tulemuseks oli üldine lähenemismuus nõukogus, mis võeti vastu juunikuus kaks tuhat kuusteist. see kompromiss eh, tugineb valitsusvaheliste gaasilepete eelhindamisele ja on suur samm edasi võrreldes praeguse süsteemiga ja nii tuleb seda ka näha. nüüd, mis puudutab gaasivarustuskindlust, siis see on probleemiks terves reas Euroopa Liidu piirkondades ja revideeritud määrus Ehm, toob välja terve rea ehm, lahtiseid küsimusi, kus on vaja nõukogul veel edasi töötada. Ehm, ka siin tuginetakse regionaalse koostöö ja solidaarsuse põhimõttele, samuti gaasilepingute läbipaistvuse põhimõttele. me ootame konstruktiivseid arutelusid Euroopa Parlamendiga nendes küsimustes meie eesmärgiks on pidada läbirääkimisi, hakata läbirääkimisi pidama võimalikult kiiresti. mis puudutab energiatõhususe teemat, mille kohta tuleb eh, ettepanek eh, sügisel, siis tahame nõukoguga juba hakata mõtteid vahetama ja arutada seda teemat eh, suvel energeetikanõukogus. nüüd, mis puudutab Energialiidu juhtimist, taastuvaid energiaallikaid ja uut turukujundust, siis me mm, saame need ettepanekud meie eesistumise lõpuperioodil ja siis hakkame arutama neid teemasid ja ma arvan, et need on väga tähtsad teemad tuleviku energeetikapoliitika jaoks. me üritame sillutada teed aruteludel, nii nagu trio programmis on kokku lepitud, meie Hollandi kolleegid äh, pidasid läbirääkimisi, arutelusid uue turukorralduse asjus ja meie homme ja ülehomme Bratislavas arutame ka juhtimisteemasid mitteametlikul energeetikanõukogul. samuti arutame energiahindu ja kulusid eh, Euroopa Liidu veeldatud maagaasi strateegiaga seonduvalt. ja mm, ma olen eh, tänulik teile, härra esimees, et võtsite vastu meie kutse ka tulla Bratislavasse esinema. meil on väga tähtis ka meie koostöö globaalsete partneritega me peame mõtlema äh, oma suhetele kõige suurematele energiatootjatele, äh, sest see aitab meil meie energiavarustuskindlust äh, tugevdada. me pöördame oma tähelepanu Kagu-Euroopa riikidele ja energiaühenduse riikidele ja hiljuti saadikud võtsid vastu ka teklekohase deklaratsiooni, kus räägiti vajadusest teha edasist koostööd. nüüd tuumaenergiagi etendab tähtsat rolli äh, Ähm, energiaallikate kombinatsioonist mitmetes liikmesriikides ja sellepärast on vaja jätkuvalt tagada, et tuumaenergiat kasutataks ohutult ja jätkusuutlikult, sest see aitab tugevdada meie energiavarustuskindlust ja samuti käsitleda kliimamuutuse teemasid. üks kõige rohkem arutatavaid teemasid, eh, mida praegu tuumaenergeetika vallas arutatakse, on PINK tuumademoprogramm Slovakkia eh, tervitab teatist, mis tuli Euroopa Komisjonilt sel teemal ja pink teemat arutatakse ka eelseisval tuumaenergia foorumil Bratislavas oktoobri algul. ja nüüd ma tulen teise teema juurde, mida ma tahaksin täna käsitleda, nimelt konkurentsivõime. meie peame konkurentsivõimet ja innovatsiooni üheks kõige tähtsamaks elemendiks Euroopa majaskuu ja töökohtade tegevuskavas. tähtis on, et ettevõtetel oleks parimad võimalused, eh, et töötada, eriti kui nad tahavad edasi jõuda rahvusvahelises konkurentsivõitluses eh, hiljutine kriis terasesektoris ja ka eh, probleemid teistes tööstussektorites on näidanud, et mitte alati me ei ole suutnud luua oma tööstusettevõtted kõige parema äri eh, tegutsemisõhkkonna. meil on vaja teha rohkem ära, et kaitsta Euroopa tööstust ja tööstus saab ju nii tähtsat rolli edendada meie majanduses. Eh, ta pakub kõige rohkem töökohti piirkondades. Eh, meie eesistujana tahame saavutada eesmärgi, mille komisjon seadis, nimelt et kakskümmend protsenti SKP-st Euroopas tuleks tööstusest. aga selle saavutamiseks on meil vaja koondada tähelepanu kolmele valdkonnale. kõigepealt moderniseerimine peab toimuma Euroopa tööstussektoris. digitaalsele majandusele üleminek paraku ei ole toimunud piisavalt kiiresti, me oleme maha jäänud meie konkurentidest maailma areenil, eriti VKE-d on maha jäänud. meil on vaja koondada tähelepanu koos Euroopa Komisjonile sellele, et koordineerida riiklikke ja regionaalseid algatusi, mis viivad tööstuse digitaliseerimisele. me arvame, et need jõupingutused Eh, võivad tagada sünergia ja soodustada moderniseerimise protsessi tööstussektoris. aga selle toetuseks on vaja ka tagada, et meie töötajatel oleksid vajalikud oskused. me tahame eh, üle saada digitaaloskuste puudujäägist, mis praegu Euroopas on ja tahame julgustada tööstussektorit tegema koostööd haridusinstitutsioonidega, et tõesti eh, paremad oskused tagada nüüd tööstuse moderniseerimise teemad käsitletakse ka konkurentsivõime ministrite mitteametlikul kohtumisel järgmisel nädalal Bratislavas. nüüd teine valdkond on konkurentsivõime integreerimine kõikidesse muudesse valdkondadesse. Euroopa Komisjon ülemkogu toetusel on konkurentsivõime integreerimisel eesmärgi seatud kõikidesse valdkondadesse. see tähendab seda, et mis tahes ettepanek ei tohi kammitseda Euroopa Liidu äh, konkurentsivõimet. ja me tahame tugineda juba saavutatule ja selle teemaga edasi tegeleda. eesistujana kavatseme me selle tegevuskavaga edasi liikuda ja tahame ka tulemusi saavutada Euroopa ettevõtetele. me tahame edasi liikuda nendes valdkondades, mis on eriti olulised konkurentsi seisukohast, Energialiidust ma juba rääkisin, samuti ühtne siseturg, digitaalne ühtne siseturg ja parem õigusloome on need valdkonnad. peale selle me sooviksime ka pidada sektoripõhist arutelu konkurentsinõukogus ehm, ja tahaksin veel rääkida paar sõna ka terasesektorist. seal on praegu terve rida väljakutseid nii kaubanduse seisukohast kui ka kliimamuutuste seisukohast ja tähtis on just selle sektori põhjal vaadata, kuidas on lood meil konkurentsivõime integreerimisega ma juba rääkisin terasesektorist, aga ma tahaksin rääkida ka muudest teemadest, näiteks nagu energiahinnad ja energiakulud ja mitteametlik energiaministrite kohtumine hakkab seda teemat käsitlema Bratislavas homme ja ülehomme, ma juba ütlesin. ja nüüd natukene räägin ka sellest, mida me kavandame saavutada meie eesistumise ajal muudeski valdkondades need seonduvad ka konkurentsivõimega. tegemist on siis VKE-de ja parema õigusloome teemaga. mis puudutab VKE-sid, siis siin ma tahan rõhutada, et selleks, et meie konkurentsivõime tegevuskava oleks edukas, on väga tähtis, kuidas see kõik mõjutab VKE-sid. parem raamtingimused VKE-dele on meie eesistumise prioriteetide hulgas. ja meil on vaja öö, äh, määratleda oma ühtse turu ja digitaalse ühtse turu strateegia, terve rida algatusi on meil tulemas selle kohta. on vaja tagada neile juurdepääs rahalistele vahenditele, parem juurdepääs turgudele, parem õigusloome ja samuti oskused. me tahame pidada ka igal aastal toimuva ürituse, mis puudutab VKE-de tegevuskava, nimelt VKE-de assamblee toimub Bratislavas novembrikuus ja loodetavasti see foorum annab tugeva raamistiku meie edasistele aruteludele nendel tähtsatel teemadel, mis puudutavad just VKE-sid nüüd, mis puudutab paremat õigusloomet ja sellealast tegevuskava, meil on vaja, et meie õigusaktid oleksid tulevikukindlad ja paremad ja innovaatilised, see on meie jaoks prioriteetne, sest see on tähtis meie majanduse kasvu ja töökohtade jaoks. me tahame, et Euroopa regulatsioon oleks kvaliteetne, et täidaks oma eesmärke ega paneks ebavajalikku koormat eh, meie ettevõtetele ja et ka kulud oleksid minimaalsed. ja me me jätkame jõupingutusi parema õigusloome paketi ellurakendamisel, mis võeti vastu möödunud aastal ja äh, äh, mõned probleemid vajadavad selles valdkonnas veel lahendamist. Äh, lugupeetud esimees, lugupeetud saadikud, me oleme valmis tegema kõik, mis meie võimuses, et käegakatsutavad ja positiivsed Eh, tulemused saavutada Euroopa Liidu energiapoliitika ja konkurentsivõime vallas, aga samuti teistes valdkondades, kus on vaja edasi liikuda. me peame läbirääkimisi, olles eh, ausaks vahendajaks ja ootan koostööd teiega kõigi Euroopa Liidu kodanike huvides. suur tänu, et eh, jagasite meie prioriteeti ja kuulasite meid ja kuulasite seda programmi, mida ma teile äsja tutvustasin. suur tänu, härra minister! suur tänu selle ettekande eest, suur tänu, et rääkisite selles, mis kavas järgneval poolaastal. me oleme vägagi avatud koostööks teiega ja suur tänu, et te olete ka ettevalmistaval perioodil meiega olnud ühenduses, kohtusime mitu korda teie valitsuse esindajatega, mina ise ja kolleegid, komisjonide esimehed Euroopa Parlamendis samuti on teiega kohtunud. aga nüüd siis käes äh, kord poliitiliste fraktsioonide esindajatel. sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Werner. suur tänu, härra esimees, minu kord jah. suur tänu, härra minister, selle suurepärase ülevaate eest ja suur tänu valmisoleku eest meiega tihedat koostööd teha ja ma arvan, et see on tõesti väga oluline nendel aegadel, kuhu me oleme praegu sattunud ja me peame Euroopa kodanikele lahendusi pakkuma ja ma siit jõuangi esimese punkti juurde, mis mind huvitab, nimelt energiapoliitika. tulemas on nüüd äh, energiamärgistuse pool kohta läbirääkimised, aga minu fraktsioon ja ka komisjon on olnud seisukohal, siis parlamendikomisjon, et ähm, kiiresti äh, mindaks edasi selle teemaga nii kiiresti, et tarbijad nii kiiresti kui võimalik äh, võiksid kasutada uut ähm, e-, energiamärgistussüsteemi ASTD-ni ja nagu ma aru saan, nõukogu seisukohad olid palju pehmemad kui meie seisukohad, nemad on ette näinud, et see peaks võtma palju kauem aega. meie meelest see ei oleks hea lahendus ja peaks edasi liikuma kiiremini ja me tahaksime siis teada, et milline on teie seisukoht, et millised on teie seisukohad kolmepoolsetel läbirääkimistel ja et kas seal on midagi öelda ka võimalike kompromisside kohta. järgmine punkt ähm, minu meelest on väga positiivne see, et te räägite veel ka sellest kahekümne protsendi eesmärgist, see on eesmärk, mille seadis endale eelmine komisjoni koosseis ja loomulikult tegemist on väga tähtsa teemaga, et see kahekümne protsendi eesmärk tõuseks jälle meie prioriteetide sekka. ühtlasi arvan ma, et väga oluline on ka see, et me reindustrialiseerimise puhul ei läheneks asjale horisontaalselt, vaid keskenduksime konkreetsetele valdkondadele ja, ja keskenduksime ainult nendele sektoritele, mis Euroopa toetust vajab. mis te arvate sellest, te rääkisite ise VKE-dest ja konkurentsivõimest, aga kas te näete, et on võimalus ka mitte ainult siis horisontaalselt asjale läheneda, vaid vertikaalselt ja et vaadata näiteks selliseid sektoreid nagu raudteesektor eelmine kord võtsime me vastu selle kohta ka resolutsiooni parlamendis ja on täiesti selge see, mida me oma resolutsioonis nõuame. järgmine punkt ühtlasi huvitaks mind ka Euroopa Liidu komisjoni seisukoht Hiina osas kui turumajandusriik. see otsus jääb ka teie eesistumise aja juurde ja eh, tuhandeid töökohti on eh, tööl, töö, tuhandeid töökohti on ka Slovakkias, Hiina ettevõtetes, näiteks terasetööstuse puhul me näeme dumpingut, kas te olete valmis võtma jõulisemat rolli ka sellevastases võitluses ja milliseid võimalusi te näete edasisteks läbirääkimisteks selleks, et eh, töökohad jääksid Euroopasse ja läheks üle Hiinasse? suur tänu aga Rahvapartei nimel saab nüüd sõna proua Zaborska. suur tänu, härra esimees. austatud äh, härra minister äh, mina ise olen pärit Slovakkiast ja seega mul on väga hea meel muidugi teid täna siin äh, meie istungil intrakomisjoni ees tervitada. ma tahaksin teid ühtlasi ka tänada. tänada selle eest, et te tutvustasite nii põhjalikult Slovakkia programmi eesistumise ajaks. Need teemad, mille te esile tõstsite, on loomulikult tänases Euroopas väga olulised ja väga päevakajalised. mul on teile paar küsimust, härra minister. Te olete vabandust, mina olen üks äh, variraportööridest ringmajanduse raporti osas ja ma tahaksin teada, milline on Slovakkia kui eesistujariigi seisukoht äh, ringmajanduse kohta. ja järgmine küsimus. Teie eesistumise tööprogrammis, mille te olete vastu võtnud, viidatakse sellele, et äh, tuleks süvendada rahaliitu ja mm, kiiremini edasi ehitada ühisturgu. Slovakkia toetab nii äh, raha kui ka maksuliitu. ja ma tahaksin siis täpselt teada, mida te kavatsete ette võtta äh, eelarve osas suur tänu, proua Zaborska, härra Tošenovski saab järgmisena sõna ECR fraktsiooni nimel, palun. suur tänu, härra esimees ma kavatsen äh, kasutada võimalust, ütleb kõneleja, räägi, rääkida mm, tšehhi keeles. meie jaoks on väga suur au, et te nii kiiresti pärast eesistumisaja asumist olete tulnud äh, meie komisjoni ette. meie komisjon on ühtlasi ka väga tähtis komisjon, sellepärast et äh, jutuks äh, siin on ju terve Euroopa Liidu majandus ja tööstus. ma kuulasin teie programmi suure huviga. ja need teemad, mis te välja tõite, on mulle väga meeltmööda. pragmaatilisus majanduspoliitikas on tõesti väga oluline. eriti arvestades seda, et me elame praegu suhteliselt keerulistel aegadel, mitte ainult ei ole probleemiks Brexit ja sellega kaasnev, vaid äh, probleemiks on ka meie suhted Ameerika Ühendriikidega ja äh, Hiina ja teemad on keerulised, komplitseeritud mul on hea mees, et, hea meel selle üle, et te rääkisite ka Energialiidust ja tarnekindlusest. kuid nüüd minu küsimused. esimene küsimus äh, äh puudutab seda, et äh, te, et Slovakkial endal on suuri kogemusi transiitriigiks olemisega. ja te olete väga lähedal transiitkoridorile Venemaalt üle Ukraina millisena näete te praegu võimalusi turgu lihtsustada veeldatud äh, maagaasi osas? kuidas äh, oleks võimalik Euroopa Liidul oma positsioone parandada? mul on äh, väga hea meel, et te olete seadnud kogu selle teema oma prioriteediks ja paluksin siis natukene täpsemaid seisukohti mis on veel tähtis ja millest te rääkisite, on Euroopa tööstuse kaasajastamine. meie ees seisab suur digitaalajastu ja kolleeg, kes enne sõna võttis, seda ka ütles. millised on teie seisukohad aga nüüd edasi ka Hiina osas ja Hiina turumajanduslikuks riigis kandideerimise osas. Slovaki eesistumise lõpupoole tõusetub see teema teravalt päevakorda ja praegu ei ole see sugugi selge, millised on meie seisukohad. kuidas teie eesistujariigina kavatsete läheneda sellele temaatikale? teema on keeruline, komplitseeritud, ei ole sugugi mustvalge teema ning see protsess ei kee-, ei ähm, kujune lihtsaks ja eesistumise aja lõpus, nagu ma ütlesin, on äh, lõppotsus juba päris lähedal. suur tänu teie ettekande eest, ma hindan kõrgelt seda, milliseid kogemusi olete koduriigis kogunud. Teie kogemused, äh, loodan, teenivad just praegustel aegadel Euroopat hästi, see on meie jaoks tähtis ja oluline ja ma ühtlasi arvan, et eh, tuleviku jaoks eh, võib teie eesistumine olla radaloov. ma tahaksin tänada teid teie, terve meie fraktsiooni nimel ja ma tõesti loodan, et teil õnnestub kõik saavutada, mis te olete endale sihiks seadnud. pool aastat pole pikk aeg ja lisaks sellele on eh, teine poolaasta ka veel lühem kui esimene poolaasta, sest inimesed vahepeal on puhkusel, aga meie kavatseme teid aidata igate moodi, soovime edu. suur tänu ja nüüd proua Kallas, teil on sõna ALDE fraktsiooni nimel. Thank you uh,, thank you for the present-. suur tänu selle ülevaate eest. Te ütlesite, et on, et teil on kaks eh, prioriteeti, digitaalvaldkond ja energia. mind huvitab nende kahe valdkonna seos. kui me räägime digitaalmajandusest, ja räägime digitaalvahendite kasutamisest energiasektoris, see oleks mulle huvitav teema. millised on teie seisukohad selles küsimuses? järgmine küsimus puudutab energiat. Te ütlesite, et te tahate keskenduda energiahindadele ja kuludele, mida see siis tähendab? kas see tähendab seda, et on tulemas hinna reguleerimine või, või mida see tähendab tegelikkuses, aitäh? Uh, thank you very much, madam. suur tänu. proua Lopes-Bermejo, kes võtab sõna kuue fraktsiooni nimel. suur tänu, härra esimees ja suur tänu teile, härra minister, selle ülevaate eest. mina tahaksin keskenduda samuti kahele olulisele valdkonnale, mis on tööstussektoris väga tähtis. kõigepealt vabakaubanduslepingud ja siis Junckeri plaan kui me nüüd vaatame äh, TTIP-ga seotud lekkeid ja, ja Z-ga seonduvat, siis äh, ega seal nendest leketest midagi uut ei äh, paljastunud meie jaoks. komisjon kavatseb lihtsalt kasutada neid lepinguid selleks, et toetada frakkimist. ja me räägime tegelikult ju protsessidest, mis on äärmiselt keskkonnakahjulikud, räägime me siis tõrvaliivadest või frakkimisest me teame, et äh, tänu nendele lepingutele äh, levivad äh, sellised meetodid ka üle terve Euroopa. ja me oleme väga mures sellepärast, et Euroopa Liit tundub toetavat ähm, sellist energiapoliitikat, mis on justkui röövloom ja kasutab ära ja, ja ei vabasta meid sõltuvusest teistest energiaallikatest. Te ei räägi mitte midagi uutest taastuvatest energiaallikatest, te ei räägi mitte midagi äh, muust kui lihtsalt fossiilkütustest ja see tekitab mulle muret. ja mul on ka mõned konkreetsed küsimused. kõigepealt, kas te toetate seda mõtet, et äh, igas liikmesriigis inimesed peaksid ise otsustama, milline on nende energiapoliitika ja et äh, blokeerite need lepingud enne, kui eurooplased on oma seisukohta öelnud? ja minu järgmine küsimus, kuidas me saame toetada ometigi fossiilkütuste sissevedu ja, ja samas äh, pidada kinni COP kahekümne ühel võetud äh, kohustused ja keskkonnakaalutlustele lisaks tulevad ka keskkon-, äh, tööjõukaalutlused mängu, sotsiaalsed kaalutlused ja me ei saa liberaliseerimist Hiinaga näiteks ka lubada aasta lõpus, sest me ju teame seda, et Hiina äh, Äh, kasutab peaasjalikult sotsiaalset äh, ja keskkonnadumpingut ja nüüd lõpetuseks tahaksin rääkida ka Junckeri kavast on neid, kes on, äh, võidutsevad oma iseloomult, kuid me näeme, et tegelikult sellest Junckeri poliitikast äh, ei ole mitte midagi saanud, lihtsalt investeerimispanga kavasid äh, rakendatakse ellu ja muud mitte midagi. Euroopa nõrkuseid ainult rõhutatakse sellega ja kasu lõikavad sellest spekulaatorid ja mitte mingisugust kasu ei saa meie tootev sektor meil ei ole mitte mingisugust konkreetset äh, tõsiseltvõetavat investeeringute kava Euroopa jaoks, seda oleks tegelikult vaja selleks, et liikmesriikidel oleks vahendeid ja et Euroopa Liidul oleks korralik eelarve, et oleks võimalik meie tööstuse moderniseerimisprotsessi rahastada. ei ole huvitatud me sellest, et äh, raha suunatakse ainult äh, kõikvõimalikele garant-, garantiidele, millest ei ole kasu mitte kellelegi. suur tänu, EFTD fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg Tamburano suur tänu, härra minister. ma tegelikult tahtsin esitada ka palju nendest küsimustest, mille on esitanud ära kolleegid, näiteks äh, vabandus, vabakaubandusleping, äh, TTIP ameeriklastega, Brexit ja Hiina turumajanduse saat-, staatus ja loomulikult äh, energiapoliitika energia importimise kohta Ameerikast, kus, kui, kusjuures see energia on äh, toodetud sellisel viisil, mis äh, läheb risti vastuollu meie keskkonnaeesmärkidega, milles me oleme kokku leppinud Euroopa Liidus. paljud kõnelejad äh, teistes fraktsioonides on juba viidanud sellele, et need teemad on meie jaoks tõsised, me peame vabakaubanduslepingu alaseid läbirääkimisi väga pinevalt silmas me kohtusime hiljuti sellel teemal ja eh, tuli välja sellel kohtumisel TTIP kohta ka energiamärgitsuse kohta üks leke ja kas, kas see on tõsi, mida on kuulda, kui, kas see on tõsi, millest on räägitud, sest et eh, kas kavas on seadusandluste ühtlustamine selles punktis? see tekitab mulle tõsist muret, me ju teame, millised on raskused seadusandlusprotsessis, sellega on kaasatud kõik liikmesriigid ja Euroopa Liidu institutsioonid. institutsioonidest rääkides me peame silmas nõukogu, komisjoni ja parlamenti, see on väga pikk, keeruline seadusandlik protsess tavaliselt, võtab kaua aega ja, ja teinekord on peaaegu et võimatu jõuda ühtse tekstini nii et kas äh, ühtse energiamärgistuseni jõudmine Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides on reaalne? mina kardan, et tegelikult oleks tulemuseks see, et meie seisukohad, kes me siin esitame, valijaid, jäävad arvesse võtmata. paar hetke tagasi lekitati selline info TTIP kohta, selle energiamärgistuse kohta ja kui see on tõsi, siis mis on teie seisukoht selles küsimuses uh,? aitäh, kolleeg. Uh, võtame nüüd esimese küsimuste vooru härra ministrile niisiis, kas ma tohin nüüd paluda, et te vastaksite neile küsimustele? suur aitäh, härra esimees. esimese küsimus tuli teilt, proua Werner, aitäh selle küsimuse eest. ma vastan kõikidele küsimustele slovaki keeles, kui tohib. sest siin räägitakse nii palju erinevaid keeli ja mina hea meelega vastan slovaki keeles hiljem labelingu. Teie küsisite märgistuste kohta ja siis teie teine küsimus puudutas äh, seda, et äh, kogu majandusest kakskümmend protsenti peaks moodustama tööstus ja kolmas küsimus, mis ei tulnud mitte ainult teis, teie poolt, vaid ka teistel küsijatelt, puudutas Hiina turumajanduse staatust. kõigepealt märgistuse küsimus, kui lubate määruse ettepanek on tegelikult positiivne samm meie arvates selles suunas, et energiatõhusust on võimalik lihtsamalt võrrelda, kodanikud saavad siis võrrelda erinevate seadmete energiatõhusust ning meie eesmärgiks on pidada läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga ja teha seda konstruktiivselt ning jõuda poliitilisele kokkuleppele niipea kui võimalik. me usume, et me suudame seda teha ja samuti usume, et et me suudame ka nõukogu ja parlamendi vahel luua usaldusliku õhkkorra, et meil on sõbralikus õhkkonnas toimuv töö ja siis me saame parandada ära ka terve hulga teisi ettepanekuid, mis on tulnud sellest, sest energiavaldkonnast. juba kahekümne kuuendal äh, novembril eelmisel aastal äh, toimunud arutelud tegelikult näitasid, et äh, nende legislat-, seadusandlike aruteludega jõuame me väga hästi edasi. me täname Euroopa Parlamendi kõige tehtu eest, härra Tamburanot eraldi, kes juhtis äh, läbirääkimiste meeskonda ja samuti me tervitame vastu võetud raportit. kõikide kokkulepete sõlmimine põhineb vastastikusel kokkuleppel ja püüdlusel kompromisslahendusteni jõuda. Slovakkia eesistuja soovib nende ülesannetega nii ruttu kui võimalik hakkama saada, võttes arvesse kõiki mõjusid ja igal juhul oleme me seda meelt, et me jõuame tõhusale kompromissile ja võtame arvesse ka tööstusele avaldatavat mõju. see oli siis nüüd märgistamisest nüüd. nüüd kahekümneprotsendiline tööstuse osa SKT-st. meie olete, oleme Slovakkia, Slovakkidena nende riikide hulgas, kus tööstuse roll SKT-st on üks kõrgemaid, nimelt kakskümmend seitse protsenti ja ma usun, et nii nõukogu kui komisjoni huvi suurendada Euroopa Liidu öö, äh, tööstuse osa Euroopa Liidu SKT-st läheb kindlasti õiges suunas, eriti arvestades kriisiaegasid, mille keskel me praegu oleme, sest et niisugustel aegadel aitab, aitab tööstus ja tööstuse poolt loodavad töökohad just äh, säilitada jätkusuutlikkust ja parandada riikide majanduskasvu. omalt poolt me üritame toetada kõikvõimalikke ettepanekuid, mis tulevad ükskõik siis kas komisjonilt või Euroopa Parlamendilt. me üritame igal juhul neid kõiki ettepanekuid toetada, mis äh, siis äh, üritavad tõsta erinevate liikmesriikide SKT-s tööstuse osa. nüüd, mis puudutab äh, Hiina turumajanduse staatuse küsimust, seda vist küsisid üsna mitu kõnelejat. härra Dušanovski küsis selle küsimuse ja tundub, et ka proua Bonneio puudutas seda teemat, seda tegi ka härra Tamburano. mis puudutab seda konkreetset teemat ehk siis äh, turumajanduse staatuse andmist Hiinale, siis me kavatseme seda teemat väga-väga hoolega uurida pöörata sellele väga suurt tähelepanu, sest et juhul, kui me niisuguse staatuse anname Hiinale, siis me tegelikult oleme ise ohus. loomulikult me tegeleme selle teemaga paljudel erinevatel foorumitel, Slovakkia eesistumise ajal, eh, ka ülemkogus oktoobris ja kaubandusnõukogus novembris. me teame, et Euroopa Liidu otsu, otsus tuleb äh, rakendada detsembrikuu jooksul ja selles protsessis me oleme väga aktiivsed, aitame nii palju kui võimalik nõukogu tasandil ja kõik otsused, mis nõukogus vastu võetakse, me üritame nendega näidata, et me kaitseme piisavalt Euroopa tööstust ja see küsimus on kahtlemata küsimus, millega tuleb tegeleda kõige kõrgemal tasandil ehk siis riigijuhtide tasandil ülemkogu tasandil seega ja niivõrd, kuivõrd mina tean, siis seda otsust käsitlev arutelu ehk siis turumajanduse staatuse andmine Hiinale tuleb kuskil oktoobrikuus kõige kõrgemale tasandile viia. seega, nagu ma ütlesin, me üritame võtta vastu niisuguse otsuse, mis tagab ka Euroopa Liidu tööstusele piisava kaitse proua Zaborska, suur aitäh teile küsimuste eest. mis puudutab ringmajandust võib-olla see on ka küsimus, mis tuleb esitada pigem majandusministeeriumile kui äh, keskkonna võib-olla ikkagi Keskkonnaministeeriumile, kuna mul on olnud ka keskkonnaminister, siis ma ütlen, et ma arvan, et kõik ringmajanduse sektori meetmed abistavad neid tööstusharusid, mis üritavad, et neil oleks ikkagi mingisugune lähtepunkt maailmamajanduses olemas ja meie loodame, et euro, Euroopa ETS-ide süsteem annab ka öö, meie poolt soovitud tulemusi kliimamuutuste vallas. lähipäevil toimub Bratislavas mitteametlik ministrite nõukogu ja seal ei ole koos mitte ainult energia, vaid ka keskkonnaministrid, neil on nii-öelda segu nõukogu seal ja siis vaadatakse seal ka energiahindasid ja ringmajandust, sellepärast et meie arust on tegu äärmiselt tähtsa teemaga ja me oma eesistumise ajal kavatseme selle teemaga tõsiselt tegeleda. Teie teine küsimus eelarvete vaheline seos. ütlen täiesti ausalt, et ma ei oska vastata siinkohal, sest ma arvan, et tegemist on teemaga, mis puudutab pigem finantsministrit kui majandusministrit ja kui te olete nõus, eh, siis ma teen ettepaneku, et ma annan selle küsimuse koloogi, kolleegide abil eh, rahandusministrile edasi ja siis me üritame teile vastata hiljem. aitäh. ja nüüd lubage mul härra Dušenovski küsimustele üritada vastata. suur aitäh teile küsimuste eest ja suur tänu ka toetuse eest. Teie küsisite gaasikoridoride vaheliste ühenduste kohta ja puudutasite ka mõningaid energiavaldkonnaga seotud teemasid. tahaksin öelda, et solidaarsus eelkõige kriisi ajal on meie arvates üks põhilisi aluspõhimõtteid, mis peaks aitama meil tarneprobleemide või tarnekatkestustega toime tulla. kahe tuhande üheksandal aastal, nii nagu äh, Slovakkia, nii ka teie koduriik kogus, äh, koges gaasikriisi, toimusid gaasitarnete katkestused äh, terves Euroopas ja meie olime üks esimesi, kes neid tunda sai. ja me pidime toime tulema selle teemaga. tol hetkel oli solidaarsus võtmetähtsusega. esimest korda õnnestus meil tagada äh, tagurpidine gaasivool ja viimase neljakümne aasta jooksul oli see täiesti pretsedenditu juhus, me ei olnud sellist asja kunagi varem teinud loomulikult on oluline, et solidaarsus kui niisugune ja sellega kaasnevad mehhanismid arvestaksid ka eriturgude, erinevate gaasiturgude spetsiifilisi eripärasid. just natuke enne tänast koosolekut olime me koos härra Puusekiga ja arutasime äh, gaasitarnete päevakorraga seonduvaid küsimusi ning siis me toi-, puudutasime ka seda solidaarsusteemat, mis puudutab aga piirkondlikku koos-, koostööd, siis liikmesriigid on rääkinud äh, paindlikkuse vajadusest, kui me määrame, missugused on ühtsed piirkonnad ja missugused on riiklikud äh, plaanid tegelikult piirkondlik koostöö ei pea sundima liikmesriike oma individuaalsetest seisukohtadest kaugemale minema. nii et ma arvan, et tegelikult äh, nõukogu tasandil on siin tegemist kompromissiga, me üritame minna nii kaugele kui võimalik ja saavutada nõukogus ühise seisukoha ja kui võimalik, alustada läbirääkimisi parlamendiga ja võib-olla need meie eesistumise ajal suisa lõpetadagi. nüüd teen veel ühe näite piirkondliku koostöö kohta. Eh, riikide jagunemise osas oli Slovakkia ühte, ühesugune Saksamaa, Tšehhi Vabariigi ja Poolaga, neid pandi nii-öelda ühte punti, ühest küljest on see muidugi äärmiselt teretulnud koostöö, me, meil on väga palju ühiseid kogemusi ja ühiseid kogemusi ka äh, kriiside üleelamisel, aga samas ma arvan, et me peaksime niisugusesse piirkondlikku koostöösse ka kaasama ka riigid nagu Austria, sellepärast et, et Äh, meil on ainult kakskümmend kilomeetrit mõnest kohast Austria piirini, samamoodi Ungari, Ungari tuleks samuti kaasata, jällegi naaberriik ja nad osalevad ka Euroopa gaasivõrkudes, nii et ma arvan, et kui meil on tegemist piirkondliku koostööga, siis me peaksime ikkagi piirkondade jagamisel olema paindlikumad. tahaksin veel kord korrata, et meie sooviks on nii palju kui võimalik nende läbirääkimistega edasi liikuda, et me saaksime need läbirääkimised lõpetada oma eesistumise ajal. nüüd jällegi Hiina staatus, sellele küsimusele ma juba vastasin oma varasemas äh, vastuses vastus proua Kallasele, proua Kallase küsimusele. Te küsisite Energialiidu kohta ja energia ja digitaalsete küsimuste ühendamise kohta. ja siis te küsisite veel ka energiahindade kohta. energialiit on meie arvates võimalus sünergia loomiseks erinevate valdkondade vahel, olgu siis tegu kliimapoliitikaga või energiapoliitikaga äh,, ja ka digitaalsuse ja digitaalsust puudutava poliitikaga, siis nende eesmärkide saavutamine peab olema igal juhul kulutõhus ja tuleb pidada kogu aeg silmas ka konkurentsivõime küsimust, mis puudutab energiahindasid, nagu ma ka juba ütlesin, homme ja ülehomme toimub mitteametlik ministrite kohtumine Bratislavas ja üks selle koosoleku teemadest on just nimelt ka energiahinnad ja samuti juurdepääsetavus, kättesaadavus. me tegeleme nende teemadega seal väga kõikehõlmaval viisil ja seda teeme kogu oma eesistumise aja jooksul. nüüd, mis puudutab keskkonna ja kliimamuutuse teemat, siis me üritame luua niisugused eeltingimused, et äh, ühiskond saaks samm-sammult liikuda vähese süsinikusisaldusega ja energiatõhusa majanduse suunas. veel üks küsimus proua Bernieholt. ja see puudutas TTIP-i ja tema teine küsimus oli see, kas Slovakkia on selle poolt, et kodanikud võivad otsustada riigi energiakorralduse kohta. nüüd, mis puudutab TTIP-d, siis siinkohal on oluline, et läbirääkimiste tulemused tulemused ei tooks kaasa Euroopa Liidus kehtivate reeglite nõrgenemise ja samuti ei tohiks see mõjutada negatiivselt Euroopa Liidu konkurentsivõimet. me peame kasutama ära kõiki võimalusi, mis meil on ühtse turuna. ja samal ajal pöörama tähelepanu äh, meil kehtivatele piirangutele ja võimalustele, ma arvan, et läbirääkimiste ajal ei ole vähimatki vajadust kiirustada, me ei pea kiirustama nende lepete sõlmimisega ja ma usun ka seda, et meie läbirääkimismeeskonnal on terve rida teemasid, mis tuleb läbi käia, tagamaks, et arutelud Euroopa Liidu oma, oma vahe, omavahel ja samuti Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel äh, äh, liiguksid võimalikult kasulikus suunas meile ja nüüd, mis puudutab teie küsimuse teist osa, kas kodanikud peaksid otsuta, otsustama, missugused on nende prioriteedid energia vallas? mina arvan, et on igati hea, kui liikmesriigid saavad ise otsuseid vastu võtta oma energiasegude osas, sellepärast et äh, kõikides riikides on erinevad olukorrad, seal kehtivad erinevad tingimused. toon näite, osades riikides on väga head eeltingimused päikese ja tuuleenergia kasutamiseks, teistes riikides aga on hoopis soodsam oma energia segu aluseks võtta tuumaenergia ja sellepärast ma arvan, et on igati põhjendatud, et Euroopa Liidus iga liikmesriik otsustab ise, missugune on see nende poolt kõige sobivam, kasutamiseks kõige sobivam energiasegu. mis puudutab küsimust Hiina turumajanduse seisundi kohta, siis siin te rääkisite omas küsimuses ka tööjõust, seetõttu olite konkreetsem kui varasemad küsijad. aga mis ma juba ütlesin Hiinale turumajanduse staatuse andmisest, siis meie toetame kõiki otsuseid, mis me ühiselt vastu võtame ja tagame selle, et Euroopa Liidu ettevõtete konkurentsivõime ei satuks ohtu. viimane küsimus esimeses voorus, mille esitas härra Tamburano. ma usun, et ma nüüd olen kõik küsimused tegelikult ära vastanud, sest et tema äh, küsimus sai vastuse juba siis, kui ma vastasin kolleegide küsimustele. kui ma midagi kahe silma vahele jätsin, siis ma vabandan ja ma loodan, et järgmiste eesistumiskuude jooksul on meil piisavalt aega neid küsimusi ka kahepoolsete arutelude käigus arutada ja ma loodan, et meil on ka piisavalt aega ja võimalusi arutada siis nii mitteametlikel kui ametlikel koosolekutel ja kokkusaamistel neid teemasid. nüüd on tulemas veel üks küsimuste voor. seega olen teie käsutuste, käsutuses ja olen valmis vastama teie küsimustele palun. ja suur aitäh kõigile, kes esimeses voorus küsimuse esitasid. suur aitäh vastuste eest, härra minister ja nüüd ma pöördun härra Ruubiku poole, palun. ma tänan, härra minister, selgituste eest jah, alati on hea, kui tuleb uus eesistuja, tal on uued algatused, mida siis siin tutvustatakse. minu jaoks on tähtis see, mida te alguses ütlesite, et teil on kavas VKE-de kongress, foorum Bratislavas korraldada. meie jaoks oleks päris huvipakkuv kuulda teilt, eh, et kuidas te kavatsete tegeleda VKE-de finantseerimise teemaga. see on eriti oluline just järgmise eelarveaasta äh, jaoks ja meil on aastaks kaks tuhat kakskümmend plaanid seatud, et me tahame eela-, ettevõtjaid äh, toetada kasvamisel, meil on ka Erasmus noortele ärimeestele ja siis on meil seal plaan ka seda pla-, Erasmus ärimeestele plaani laiendada ning äh, ka naiste, naisäriinglite akt äh, on kavandamisel. mis te arvate, kas need on need teemad, äh, millega Foorum võiks tegeleda ja neid süvendatult käsitleda ning võib-olla ka Slovakkia üritaks need programmid veelgi tõhusamalt käima panna. Your... suur aitäh, suur aitäh nende küsimuste eest. kas on veel sõnasoove? kas ma tohiksin veel mõned lisaküsimused esitada omalt poolt? ma tahaksin juhtida teie tähelepanu, härra minister, äh, heitmetega kauplemise süsteemidele. see tegelikult on äh, meie ENVI komi-, komisjoni põhivastutuse ala, aga loomulikult me kõik tunneme ennast vastutavana. meie, kui me, kuna olles vastutavad Euroopa Liidu tööstuse ja VKE-de eest, on väga oluline meie jaoks, et, et me süsinikutööstuslikke lekkeid väldiksime, need kogu arutelu, mis puudutab seda süsinikuleket ja süsiniku lekki, lekkeid, see peaks toimuma Slovakkia eesistumise ajal ja me oleme tegelikult väga huvitatud üldisest ülevaatest energiatööstuse poolt kuidas nad kavatsevad vältida seda, et Euroopa majandus ei kaotaks selles vallas konkurentsivõimet. ja teine teema on VKE-de akt äh,, äh samamoodi äh, nagu härra äh, Rubik tahan minagi öelda, et äh, see VKE-de valdkond on tegelikult tõeline reaalmajandus tegelik majandus. ja lubage mul nüüd veel kolmandat teemat ka puudutada, nagu kuue fraktsioonist pärit kolleeg juba küsis eh,, energiateema ja TTIP läbirääkimised. me kõik teame väga hästi, et energiahinnad, eriti just gaasihinnad on Ühendriikides oluliselt madalamad kui Euroopa Liidus. ja enne, kui me kõik TTIP-i läbirääkimised lõpetame, on äärmiselt oluline, et Ühendriigid avaksid oma piirid energia ekspordiks. see muidugi sõltub meie kahepoolsetest läbirääkimistest Ühendriikidega, seega Slovakki eesistuja saaks niisuguse piiride avamisele mõju avaldada. enne TTP TTIP-i läbirääkimiste lõpetamist, see oleks üks väga oluline asi, sest et kui piirid avatakse TTIP-ist lähtuvalt Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel siis, siis suure tõenäosusega me kaotame, arvestades seda, missugused on energia hindade, eriti just gaasihindade vahelised eh, erinevused, nii et see võib olla meie majandusele suhteliselt tappev. seega ma tahaksin küsida, kuidas teie vaatate nendele kolmele teemale, mida ma esitasin. kas keegi soovib veel sõna? ei, siis ma annan sõna ministrile vastamiseks. nii et palun siis vastake meie viimastele küsimustele ja tehke ka oma viimased märkused. suur aitäh nende täiendavate küsimuste eest. härra Rüübik küsis äh, meie kongressi kohta, mis äh, või, toimub Bratislavas ja seal tegeletakse VKE-dega, seda me teeme ja Slovakkia eesistumise ajal see toimub novembris kahekümnendast kahekümne viiendani ja kõik saavad ka ametliku kutse. peamiselt on selle kogunemise eesmärgiks VKE-de kahe tuhande viieteistkümnenda ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tegevuse kokkuvõtmine ja samuti peaks see andma võimaluse väikeseltele ja keskmise suurusega ettevõtetele täiendava info teadasaamiseks ja siis lõpuks me ka kahekümne kaheksandal novembril Brüsselis konkurentsinõukogus räägime siis, mis, missugused olid selle VKED konverentsi tulemused ja VKE-de jaoks on seal peamiselt võimalik teada, kuidas kahe tuhande neljateistkümnendast kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani on võimalik Euroopa Liidult Euro Euroopa Liidult toetust saada. Horizon kakskümmend kakskümmend on siis üks see valdkond. komisjon tegeleb nende teemadega kapitaliturgude vallas näiteks ja Slovakkia toetab kõiki püüdlusi VKE-dele juurde parandada, juurdepääsu parandamiseks kapitaliturgudele ja seda ka piiriüleselt. läbirääkimistel pöörame tähelepanu öö, nii riskikapitalile, kõikvõimalikele kapitalidele ja peaksime üritama lõpetada ka arutelud määruse osas, mis peaks hõlbustama juurdepääsu turule. Euroopa riskikapitalifondi määrus on samuti arutusel seda puudutatakse ka äh, rahandus- või finantsteenuste rühma kohtumisel Bratislavas ning samuti käsitletakse teemasid, kuidas VKE-d peaksid saama parema ligipääsu exit strateegiatele. nüüd härra Puusek esitas mulle samuti mitu küsimust ja nüüd, lugupeetud härra esimees, ma üritan teile ka vastata. mis puudutab äh, heitmetega kauplemise süsteemi, siis meie kolleegid Keskkonna ja Kliimamuutuste Nõukogust äh, on tegevuses sellega, et luua tingimused üleminekuks konkurentsivõimelisele, kulutõhusale ja vähese süsiniku sisedu-, sisaldusega majandusele ning me pla-, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Keskkonnanõukogus võeti vastavad äh, tingimused vastu ja meie üritame neid nüüd jälle ellu rakendada. on võetud vastu otsus, kuidas kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks vähendada ette nähtud äh, protsendi ulatuses äh, heitmed heitmeid, samuti eh, heitmete kvootidest oli juttu, mis põjunevad, mis tuginevad komisjoni ettepanekutel ning nende ettepanekute alusel eh, planeerib Slovakkia eesistuja ka mõningaid tea-, eh, seadusandlikke ettepanekuid nende sektorite kohta, mis ei ole heitmetega kauplemise süsteemidesse siiani kaasatud, samuti ettepanekuid heitmete vähendamise osas. Äh, samuti äh, kasvuhoonegaaside vähendamise osas. Äh, siin me soovime tagada ka võrdsed tingimused kogu Euroopa tööstusele ja see tähendab, et mitte ainult heitmete vähendamist, aga ka nõuded energia kasutamiseks ja taastuvenergia allikate osas. seda me eelkõige peame silmas, kui me räägime elektri tootmisest. seega kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks peavad, peame me kõik need tingimused saavutama ja Euroopas peab, peavad kõik lähtuma võrdsetelt alustelt. uus Energialiidu haldamise süsteem peaks ka olema paigas selleks ajaks nüüd veel üks küsimus, see oli küsimus äh, väikeettevõtete akti kohta. avalike konsultatsioonide ja olukorra ülevaatuse tulemusena oleme me detsembris, arutati detsembris väikeettevõtete hakti, samuti tehti seda juba kahe tuhande viieteistkümnenda aasta mais ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillis ning seetõttu me seda raamistikku uuesti üle ei vaata ja komisjon jätkab kahe tuhande üheteistkümnendast aastast kehtiva raamistikuga. meie eesistujana oleme viie prioriteediga täiesti nõus. Need on siis prioriteedid, mis sealt välja tulid. üks oli esimene neist, parandage, vaada-, nähke kõigepealt väikeseid, siis parandatagu äh, riskikapitali kättesaadavust Euroopa Liidu ettevõtete võrgule, samuti tuleb suurendada ja parandada oskuste, oskusi ja kõik need põhimõtted, mis on siin ära toodud, tuleb ka praktikasse rakendada, sest et ainult niisugusel moel saame me VKE-de tõhusaks toimimiseks Euroopa Liidus luua vajal-, vastavad ja sobivad tingimused nüüd ja viimane küsimus härra esimehelt, see käsitleb piiride avamist. enne TTIP-i lepingu sõlmimist ja samuti energiaekspordi teemad. energiakindluse parandamine Euroopa Liidus ja samuti teised meetmed, mis aitavad meil üle saada kõikidest kriisiolukordadest energia ka varustatavuses on niisugused asjad, mida tuleb kahtlemata kogu aeg toetada ja neid ei tohi alahinnata. väga olulise tähtsusega teema on gaasiga varustus ja seetõttu me peame tegutsema nii hästi kui võimalik ja peaksime lisama siia veel terve rea uusi punkte, kui peaks vaja olema, seda nimetas ka komisjon. ja seda me peame tegema selleks, et pakkuda vajalikku energiaga varustatust nendele piirkondadele, mida võib-olla võivad kriisiolukorrad kõige rohkem mõjutada. ja mis puudutab nüüd turu avamist veel enne, kui TTIP sõlmitakse, siis see on nüüd niisugune küsimus, mis hõlmab väga-väga paljusid teemasid ja ma ei pööraks tähelepanu ainult veeldatud maagaasile siin konkreetses kontekstis, sellepärast et kütu, sellepärast et energia ja TTIP-i see teema on väga-väga kõikehõlmav. kahtlemata võib TTIP tuua kaasa soodsaid tagajärgi Euro Euroopale, aga tal on ka kindlasti negatiivseid tagajärgi, seega me ei saa korjata välja ainult neid soodustusi Ameerika, sest et Ameerika pool võib ju siis üritada meiega täpselt sedasama teha. hetkel sõltub kõik siiski läbirääkimistest ja TTIP-i tuleb arvestada ühtse paketina kumma, mõlemal pool, see on ühtne meetmete pakett. suur aitäh! suur tänu teid külastamast Euroopa Parlamenti. me loodame ka meie tulevasele koostööle teiega, seda ka kolmepoolsetel läbirääkimistel. väga tähtis on teie mõju olukorrale nõukogus ja nõukogu ühisseisukoht on ka väga oluline, et läbirääkimised lõpule viia eh, selle aasta detsembris. nii et meie koostöö peab olema intensiivne ja viljakas. suur tänu teile. ja annan teile kutse eh, ka järgnevateks eh, küla, külaskäikudeks. ma tänan, jah ootan meie koostööd teiega siin parlamendis ja koostööd nõukogus, nõukoguga ja suur tänu juba ette kõigi nende ideede eest, mis tulevad teilt siit parlamendist. Um, uh, to... Läheme nüüd neljanda päevakorrapunkti juurde. nimelt eh, Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Slovakkia ministri visiit parlamenti, sedapuhku on tegemist minister Roman Pretseliga, kes on transpordi, ehitus ja regionaalarengu minister Slovakkias. transport, ehitus ja regionaalareng. Äh, äh, mis puudutab neid kolme teemat, siis meie oleme kõige rohkem huvitatud ehitusteemast vahest, sest seda saab siduda telekomi poliitikaga. me teame suurepäraselt, et teie äh, vastutate ka telekomi teemade eest, mis on meie jaoks väga olulised, nii et tere tulemast, minister Euroopa Parlamenti ehitus, see tähendab ka jahutust ja kütet. Teie kolleeg vastutab siin energiaküsimuste eest. ja temal me palusime rääkida energeetika teemadel. aga nüüd me tahaksime koondada tähelepanu telekomi poliitikale. telekomi teemad, millega ITRE hakkab tegelema sel ajal, kui Slovakkia on eesistujaks, hõlmavad hulgimüügi tasandi rändlusteenuste läbivaatamist, see on väga oluline, samuti elektronside regulatiivse raamistiku läbivaatamist, telekomi paketi revideerimist niisiis, ja samuti ettepanekud kasutada neljasaja seitsmekümne kuni seitsmesaja üheksakümne megahertsi sagedusvahemikku Euroopa Liidus. ja mulle näib, et see hulgimüügi tasandi rändlusteenuste teema on väga pakiline. samamoodi nagu gaasivarustuskindlus, energiavarustuskindlus, need on kõik peatähtsad küsimused meie komisjoni jaoks ja ka pakilised küsimused millega tuleb kiireloomuliselt tegeleda. me kavandame mõlemate teemadega ühele poole jõuda sel ajal, kui Slovakkia on eesistujaks. kui me tahame tõesti järgmise aasta juunikuuks rändlusvabaks saada nii et palun härra minister, nüüd on sõna teil. suur tänu. tegelikult kõik sai juba ära öeldud meie eesmärkide, sihtmärkide kohta. aga öö, lugupeetud esimees, parlamendisaadikud, daamid ja härrad, mul on suur au olla täna siin ja tutvustada teile eesistuma Slovakkia prioriteet ette elektronside vallas, samuti Galileo osas. esimene juuli oli meie jaoks pisut ebatavaline reede. jah, meie suvepuhkuse asemel meie töö hoopis algas, me võtsime üle eesistumise Euroopa Liidu ministrite nõukogus ja asjaolud ei saagi olla väljakutsuvamad, kui meil on, arvestades viimaseid arenguid, aga me oleme väga pühendunud sellele, et tõsiselt oma vastutust võtta ja juhtida arutelusid liikmesriikide vahel järgmisel kuuel kuul. ja me kavandame tihedat koostööd trio partneritega ja loodame ka tihedale koostööle teiega, Euroopa Parlamendiga ja tahame edasi liikuda Euroopa Liidu digitaalse ühtse siseturu teemal. ja pärast seda, kui ma olen oma kõne maha pidanud, tahaks teada, mida teie oluliseks peate ning peame mõtlema, kuidas parandada oma tööd nõukogus ja samas ka, kuidas meie koostööd tugevdada teiega. konstruktiivsed suhted meie kahe institutsiooni vahel, tegemist on ju kaasseadusandjatega ja koos Euroopa Komisjoniga, mis on täitevorganiks, on tähtis eeltingimus, et me saavutaksime käegakatsutavaid tulemusi ja hoiaksime ära ühtse siseturu killustatuse, see on eriti vajalik pärast viimaseid poliitilisi arenguid, mis esitasid väljakutse Euroopa Liidu põhialustele Ühendkuningriigi referendumi tulemused näitavad, et Euroopa Liit peab paremas kontaktis olema oma kodanikega, peab olema läbipaistvam ja peab äh, ettevõtete, VKE-de, kodanike elu muutma hoopis lihtsamaks. meie eesistujana oleme valmis ja ka oleme pühendunud sellele, et juhtida äh, Euroopa Liitu järgmisel kuuel kuul, saavutamaks positiivseid tulemusi, mis tõesti konkreetselt parandavad Euroopa Liidu kodanike elujärge. tihedas koostöös partneritega meie trios me tahame intensiivset koostööd teha digitaalse ühtse siseturustrateegia kallal, millel täitus üks aasta maikuus ja see tähtpäev on hea võimalus hinnata, kuidas on asjade seis selle strateegiaga ja valmistuda ka edasiseks tööks. Slovakkia leiab, et digitaalne ühtne siseturg ei ole mitte ainult unikaalne võimalus meie majanduse jaoks, vaid ka positiivne tege-, tegevuskava, mis on meie ühise Euroopa projekti eesmärkide teenistuses. telekommunikatsiooni vallas ja infoühiskonna vallas kavandab tervitab Slovakkia seda, et Hollandi eesimistul võeti vastu ühine lähenemisviis eh, ettepanekule, mis puudutab seitsmesaja megahertsi sagedusvahemiku harmoneerimist ja see võimaldab nüüd hakata pidama läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga eesmärgiga selle teemaga lõpule jõuda. see õigusakt ei ole tähtis ainult selleks, et 5G teenuste kasutusele võtuks pinnas luua, vaid ka säilitada ultra kõrgsagedusvahemiku madalam osa selleks, et saaks osutada maapealseid ringhäälingu teenuseid, samuti äh, kasutada traadita audioprogramme ja eriürituste seadmeid me saame aru, et tähtaeg kaks tuhat kakskümmend on tähtis, samas on vaja ka võimaldada teatud paindlikkust, et saaks teha muudatusi teleedastuse vallas, sest see võib olla väga kulukas ja ka aeganõudev. nüüd nii palju, kui ma aru sain nõukogus seisukohtadest, Euroopa Parlamendi seisukohtades, need on äh, on üsna ühesugused ja sellepärast ma loodan, et meil seisab ees eh, hea koostöö ja me lepime kokku sel teemal. eesistuja Slovakkia teeb ka oma parima, et maksimaalselt edasi liikuda läbirääkimistel, mis puudutavad hulgimüügi tasandi rändlusteenuseid, nagu me kuulsime, et see on väga tähtis selleks, et juunist et kaks tuhat seitseteist rändluse lisatasud kaoksid ja kui me selle tõesti lõpule viime, siis on see tohutu kasu meie tarbijatele, suur samm edasi meie ühtsel digitaalsel siseturul. nõukogu Euroopa Parlament kui kaks seadusandjat peavad kokku leppima eh, järgmise aasta veebruaris selleks, eh, et see eesmärk tõesti teoks saaks. nii et me loodame teie tahtele ja valmisolekule võimalikult kiiresti hakata läbirääkimisi pidama. me tõesti pingutame maksimaalselt, et konstruktiivne kompromiss saavutada veel nendes küsimustes, mis on vastuseta. veel üks tähtis õigusakt, mis on tähtis digitaalse ühtse siseturu loomiseks, on regulatiivse raamistiku läbivaatamine, mis puudutab elektronside, võrke ja teenuseid. ja Euroopa Liidu komisjonil tuleb sellekohane ettepanek suve lõpul. Euroopa Liidu telekomi regulatsiooni moderniseerimine on hädavajalik selleks, et kõrgkiirete teenuste Eh, nõudlust rahuldada, et kaoks suur digitaalne lõhe maa ja linnapere piirkondade vahel, et oleks võimalik arendada uusi tehnoloogiaid ja et uued ettevõtted saaksid turule tulla online teenuseid pakkuma. meil on plaanis sellekohane arutelu Telekomi nõukogus teisel detsembril käesoleval aastal ja sellega me valmistame pinnase Maltale järgmisele eesistujale, et sellekohaste õigusaktidega saaks edasi liikuda ja lõpetuseks ma puudutaksin veel ühte valdkonda, mis kuulub minu pädevusse, nimelt globaalsed sati, satelliitnavigatsioonisüsteemid GNSS ehk Galileo. aastal kaks tuhat kuusteist eh, oli meil tähtis verstapost eh, Galileo programmi arenduses. Eh, Galileo signaalide alusel hakatakse pakkuma esimesi teenuseid ja see langeb kokku Euroopa kosmosestrateegia, mida me ootame selle aasta lõpupoole. ja meie tahame eh, täielikult toetada seda strateegiat, see on väga tähtis meie kosmosealasel tegevusel Euroopa Liidus ja GNSS valdkonnas. tähtis on julgustada uusi investeeringuid ka rakenduste sektorisse sellest tõuseb tulu kogu ühiskonnale ja majandusele ja ma kinnitan teile, et me eh, tahame jätkata jõupingutusi selle nimel, et aastaks kaks tuhat kakskümmend Galileo oleks töös. Eh, nüüd, mis puudutab eh, elektronsidet ja GNSS-i, siis siin ma loodan teie toetusele ja ma usun, et koos me saavutame tublisid tulemusi, sellest on kasu kõigile kodanikele. nii et ootan koostööd kõigi teiega. niisiis, suur tänu tähelepanu eest ja ma olen valmis nüüd vastama teie küsimustele, kui teil selliseid on. Eh, on... suur tänu. ma paluksin nüüd poliitiliste fraktsioonide esindajatel sõna võtta. proua De Castillo Vera kes on telekom paketi raportöör ja esindab Rahvapartei fraktsiooni, palun. suur tänu, härra esimees. tere tulemast teile, härra minister. tõesti, digitaalsektoris on toimumas revolutsioon. jaa see on aspekt, mis on äh, määrava tähtsusega Euroopa majanduse jaoks. kui äh, me ei lähe üle digitaalsele majandusele, ei ole meil piisavalt ressursse selleks, et äh, ülemaailmsetel turgudel hoida liidri rolli. nii et loomulikult on see valdkond otseselt seotud kõikide majandussektoritega ja digitaalsektorit tuleks eriti debatti edasi arendada. Te rääkisite neljast aspektist, mis on koondunud teie mandaadi alla eesistumise ajal, mis juba on käima lükut-, lükatud. ja tere tulemast siis uuele eesistujariigile ja suur tänu teie liitumise debatiga. ma räägiksin aga ühest valdkonnast, mis on praegu ajaliselt pakilisem, nimelt eh, hulgituru revisjon nimelt on paigas tähtaeg, mille osas me oleme võtnud endale kohustuse, me oleme võtnud endale kohustuse nimelt selle mm, juurde jääda ja see oleks katastroof Euroopa kodanikele, kui me seda tähtaega ei saavuta, nimelt rändlus. rändlustasud äh, peaksid juuni keskel aastal kaks tuhat seitseteist kaduma ja sellepärast on äärmiselt oluline meie jaoks, et te kogu seda protsessi kiirendaksite, selleks et nii kiiresti kui võimalik me oma eesmärgi saavutaksime ja nõukogu seisukoha võtaks ja saaksime hakata arutama siis asju läbi juba ka parlamendiga. ja teiseks ma tahaksin rääkida elektronside äh, regulatiivsest raamistikust, seda praegu ei ole. komisjon ei ole jätkuvalt seda esitanud, aga septembris see peaks tulema loomulikult enne aasta lõppu sellega kuhugi ei jõua, sest isegi parlament ei oleks valmis, kuid tegemist on valdkonnaga, milles väga palju sõltub mitte ainult sellest, mida teeb äh, eesistuja, kuid sellegipoolest on eesistujal väga oluline roll kanda. nimelt äh, nõukogu peaks kohe pärast komisjoni ettepanekut saatma oma seisukohad parlamendile, need avalikustama. see peab olema koheselt arutelu käivitamise momendiks, sellepärast et äh, muidu on võimatu kiiremini ühele poole saada selle protsessiga kui kahe aasta jooksul. nii et äh, panen teile siis teatava surve. Teil soov on, nagu ma aru saan, et tõesti nii kiiresti, kui komisjon on esitanud oma ettepaneku regulatiivse raamistiku revisjoni kohta elektronside valdkonnas esitaksite teie ka nii kiiresti kui võimalik oma seisukohad, et debatid läheksid käima nõukogus, sellepärast et muidu me ei jõuagi selle asjaga õigel ajal ühele poole. muidu me võib-olla selle parlamendi mandaadi ajal ei jõuagi kokkuleppele ja see oleks katastroof. Euroopal on vaja korralikke vastuseid eh, tõsistele probleemidele ja tuleb olulistele küsimustele õigeaegselt leida vastused. ja elektronside regulatiivraamistik on üks sellistest valdkondadest, kus tuleb tegutseda kiiresti. suur tänu! ja järgmisena annan sõna härra Tošenovskile, kes esindab ECR fraktsiooni, palun suur tänu, härra esimees ja kõneleja ütleb, et jätkan tšehhi keeles rääkimist, kuivõrd eh, slovakid on Eestist järgiks. mul on ka väga hea meel selle üle, et teiegi, härra minister, olete tulnud kohe meie komisjoni ette oma eesistumise aja alguses ja tahaksin tervitada teie sõnu elektronside, eh, rändluse ja Galileo kohta. Need on kõik väga olulised aspektid ja eriti tähtsaks kujunevad nad järgmisel poolaastal. mis puudutab Galileod, siis selles osas oleks mul teile üks küsimus. ma saan aru, et äh, te olete Galileo ja GNSS süsteemi pidanud väga oluliseks. aga küsimus on äh, mul pigem selles, et kas teil on äh, kavatu, kavatsusi GNSS-süsteemide kasutamist ka laiemalt kasutusele võtta, näiteks äh, teetollide süsteemide puhul. Slovakkia ise kasutab neid projekte juba väga, neid võimalusi juba väga edukalt äh, transpordisektoris äh, ja näiteks kiipide tootmine Galileo süsteemi jaoks, ka selles osas on meil palju kogemusi. Galileo on Euroopa ülene projekt ja tegelikult peaks selles osas ka rohkem teavitustööd tegema. mul on väga hea meel üle, sel-, ka selle üle, et te võtate rändlusküsimust nii tõsiselt ja tahate äh, jõuda kiiresti selleni, et rändus tasuks ka, tasud kaoks, aga küsimus on selles, kas on äh, probleeme sellega, kas on mingisuguseid tõsiseltvõetavaid küsimusi kohe praegu äh, ja kas on tõesti ohus see juuni kaks tuhat seitseteist tähtaeg? me tõesti väga loodame, et me siiski ei pea loobuma sellest ambitsioonikast tähtajast, aga kas jah, on siis karta, et meil ei õnnestu selleks ajaks valmis saada. aga muidu ootan suure huviga ja rõõmuga omavahelist koostööd ja ja oma fraktsiooni nimel ma tahaksin teie Peeter ütleb, proua Kallas, meie raportöör digitaalse ühtse turu osas, ALDE fraktsioon, palun yes,. suur tänu. mul on teile üks lihtne küsimus. aga otsekohane küsimus. nagu te teate, majanduse industrialiseerimiseks ja digitaliseerimiseks on meil vaja ühendusi mida arvab siis äh, Slovakkia eesistujana, et milline peaks olema õige raamistik võrgustike väljaehitamiseks ja võrgustikesse investeerimiseks? aitäh uh,! Thank you very much! suur tänu, proua Kallas! ja sõna soovib ka härra Rüübich. suur tänu ja suur tänu, härra esimees! ma tahaksin kõigepealt nüüd öelda, et äh, rändlus äh, küsimus on meie jaoks äh, keskse tähtsusega ja ühi-, ühistne turg peaks siin lõpule viidama ja me tahame, et telekomisektoris oleks Euroopa üleselt võimalik läbipaistvat konkurentsi tagada kõikide miljonite tarbijate jaoks ja põhimõtteline küsimus on see, et kuidas me selleni jõuame ja tekib palju küsimusi. komisjoni ettepanek on minu meelest väga ilusti läbi mõeldud, kuid kas te ei arva, et tuleviku jaoks oleks võib-olla parem see, kui meil tekiks gigabaitide äh, börs kõikide telekomide jaoks Euroopas, selleks et tõesti kujuneks tõeline turg oma pakkumistega ja järgmine küsimus, ähm, sageduste harmoneerimine, mida meil on hädasti vaja 5G äh, äh, jaoks, kas oleks võimalik äh, raamtingimusi luua oksjonite lõpetamiseks või nende iludusvõistluste lõpetamiseks Euroopas, et oleks võimalik, kui meil sellised oksjonid on, et nende oksjonite tulemused siis läheksid liikmesriikide eelarvetesse, et rahandusministrid saaksid neid kasutada. ja võrkude väljaesitamine fiibersektoris, äh, äh, sellega, seda oleks võimalik ka sellega rahastada. Lõuna-Korea ja Jaapan on juba kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal valmis 5G kasutusele võtma, komisjon on seadnud endale eesmärgi kaks tuhat kakskümmend ehk kaks aastat hiljem ja kas te arvate, et Euroopa ühendamise rahastu võiks äh, sellise fiiberühenduste jaoks ka kasulik olla ja kas see ei, ei peaks tooma neid ühendusi kiiremini? suur tänu, proua Virgunen! suur tänu, härra esimees ja suur tänu, härra minister, äh, selle ülevaate eest. Te olete ühtlasi ka transpordiminister ja homme olete juba transpordikomisjoni ees, aga nagu me teame, transport äh, on väga oluline osa Euroopa majandusest ja ühtsest turust. ja ühtlasi väga olulist rolli mängib ta ka meie energialiidus ja nagu me teame, komisjonist on tulemas äh, Euroopa transpordisektori äh, dekarboniseerimise kohta järgnevatel kuudel. ja millisena näete teie siis transpordi rolli energiaühenduses ja heitkoguste vähendajana? ja kas on võimalikud siin ka uued ärimudelid äh, läbi äh, ökosõbraliku transpordisektori. suur tänu, proua Virgonen. ütleb härra esimees, aga ma ise esitaksin ka paar küsimust äh, lisaks. kas Slovaki president on valmis Euroopa spektripoliitikas astuma edasisi samme? välja arvatud seitsmesaja megahertsi sageduse puhul. see on äh, oluline teema ja on täiesti selge, et liikmesriigid on vastu sellele, et luuakse Euroopa sagedus äh, laiemalt. ja teiseks, äh, tööstusplatvormid terve Euroopa Liidu jaoks ja neli punkt null platvormid. kas see ei võiks olla tõeliseks aluseks Euroopa platvormile? ja ei peaks olema suuna, mitte ainult Saksa tööstuse asi, sest et see oleks oluline, kui me tahame olla konkurentsivõimelised näiteks Ameerika Ühendriikidega, sellised platvormid oleksid väga olulised ja oluline oleks ennast ette valmistada sellele meil kuu-, toimus ka ITRA komisjonis kuulamine selles küsimuses äh, tööstus äh, neli punkt null platvormide kohta ja et kuidas seda oleks võimalik kasutada Euroopa mõõtmes. kuidas teie suhtute nendesse teemadesse, spekter? spektri temaatika siis laiemalt ja, ja tööstusplatvormide loomine. et mida on loota teie eesistumise ajast? nendes küsimuses. kas kolleegid soovivad veel sõna, kas on lisasõna soovijaid, tundub, et mitte, siis äh, mulle tundub, et kõik küsimused on, on nüüdseks esitatud ja sõna on härra ministril. suur tänu! üritan vastata, ütleb härra minister. proua Vere de Castillo esitas küsimuse ähm, rändlustasude kohta ja jae, vabandust, hulgihindade kohta ja me teame, et äh, kiirus on siin tähtis, me oleme valmis äh, hoogu juurde andma ja komisjoniga koostööd tegema nii tihedalt kui võimalik äh, meie eesistumise ajal, et see tehing sõlmitaks. kindel see on, et lihtsalt see ei lähe. ei ole kindlasti lihtne leida kokkulepet et äh, kõikide liikmesriikide vahel liikmesriikide lähenemised äh, on äh, seni olnud väga erinevad, vastavalt sellele näiteks, kas tegemist on turismiriigiga või, või mitte, pigem riikidega, kes, kelle kodanikud väljas palju on tööl ja nii edasi, nii et need läbirääkimised lähevad ilmselt üsna raskelt nüüd äh, seadusandlik raamistik. me kavatseme nõukogus käivitada ettepanekualased arutelud selles küsimuses, me tahame luua tingimused selleks, et digitaalne majandus saaks edasi areneda, kiirelt edasi areneda ja vaatame üle siis telekom reeglid ja keskendume ühenduspunktidele ja nendega seotud vajadustele. see asi tuleb üle vaadata, see on selge ja seadusandlik raamistik peab ühtlustuma. see asi on otseselt nimelt seotud sageduste harmoneerimisega, digitaalse ühisturuga, me tahame jääda konkurentsivõimelisteks ja mitte jääda ajast maha. ja kui me need eesmärgid tahame täita, siis tuleb need arutelud muidugi nüüd ka käivitada Okay, was a question of Mr Tošenovski. härra Tošenovski esitas järgmised küsimused. What was the question was the mis te tegelikult küsisite, härra Tošenovski? What is the biggest problem of uh,, of the rooming uh...? mis on rändusega seotud kõige suuremad probleemid? jah, rändlustemaatika on tähtis asi meie jaoks, nagu me hetk tagasi ütlesime, üritame tagada õige tasakaalu selles küsimuses. tagada selle, et äh, operaatorid äh,, signaali edastajad äh, saaksid äh, pakkuda oma teenust võimalikult madala hinnaga ja et vastuvõtt ja signaali vastuvõtjateenused saaksid siis äh, nõuda sellist hinda, mis oleks ka nendele tulu toov ja samas taskukohased hinnad äh, tagada tarbijatele ja see loomulikult ei ole sugugi lihtne ülesanne meie ees nagu te teate, praegu on tehtud äh, ettepa-, esialgne ettepanek oli viis senti megabaidi kohta, nüüd null koma kaheksakümmend viis eurosenti megabaidi kohta, eks vaatame, kuidas need arutelud lähevad, ütleb härra minister. härra Tošenovski küsis ka Galileo kohta. minu jaoks on Galileo suur võimalus, suur võimalus investeeringuid äh, tõsta, see annaks meile võimaluse võib-olla ka äh, muutuda sõltumatuks GMS-ist ja GSM-ist, vabandust, ja, ja Euroopa satelliitnavigatsiooni äh, süsteemide arenemine on ka rakenduste jaoks väga oluline, näiteks Slovakkias meil on väga palju näiteid selle kohta, kuidas tõesti transpordisektor saakski NSS äh, süsteemi ära kasutada. no mis oli järgmine küsimus? Most of it is about this ruling as already has been said. Okay, Madam Kallas, there was the proua Kallas, teie küsisite investeeringute kohta and this high-speed network will definitely require uh, big investments. kiirsagedusühendused loomulikult väga olulised. ja loomulikult äh, me peame keskenduma õigetele valdkondadele liikmesriikides, eriti kui me tahame, et viienda põlvkonna ühendused äh, Euroopas äh, oleksid ka kättesaadavad tööstustele Äh, ühendatud autod, äh, teised sõidukid. Äh, vältimatu on see arenguks loomulikult meie tööstussektori dekarboniseerimine, see on minu lemmikteema. mõistagi on see üks meie prioriteetidest. võib-olla siinkohal ei peaks sellest rääkima. aga tulevikus väidetavalt peab see teema olema väga tähtis. sest tõesti, heitkogustest seitsekümmend protsenti tuleb transpordisektorist riigiti ja, ja me kavatseme kindlasti keskenduda sellistele sektoritele, näiteks lennundus merendussektor. nii et äh, jah, on palju valdkondi, kus paranemisruumi on küllaga ja kus ette oleks võtta nii mõndagi. sealhulgas me tahame loomulikult motiveerida inimesi äh, auto kasutamist, vähendada ja kasutada rohkem rongiliiklust sõita rattaga selle asemel, et minna autoga. ja loomulikult tahame motiveerida inimesi ka e-autosid kasutama rohkem tavaautode asemel. jah, inimeste äh, lähenemist, äh, mõtteid on raske muuta, harjumisi veelgi raskem kaheksasilindrine DMV muidugi on vägev asi äh, ja Nissaniga sõitmine ei ole nagu eriline tõmbenumber, aga just seda me peamegi üritama muutma. nii palju siis transpordist What was the question? Yeah, what was, what are our plans regarding the debate on online platforms? nüüd siis online platvormid, äh, kaasmajandus, äh, jah, platvormid, meie jaoks väga tähtis äh, et äh, see, need platvormid muudavad seda, kuidas äh, on ettevõtetevahelised suhted, ettevõtete äh, klientide vahelised suhted, nende majanduslik potentsiaal on väga suur, kuid ähm, tegelikult tuleb esitada ka selliseid väga olulisi küsimusi, kuidas platvormide loojad kasutavad, ähm, tagavad tarbijate õigused, kuidas nad tagavad tarbijate andmeid, milline on seadusandlik kontekst ja nii edasi. ja ootame siis äh, komisjoni seisukohti Telekomi ministrite nõukoguks, äh, see leiab aset äh, teisel detsembril ja see on siis teemaks üleval just sellel kohtumisel. härra esimees ma kutsusin üles äh, tegelikult Slovakkiat kui eesistujat spektri poliitikas äh, olema hoogsam. seitsesada megahertz loomulikult äh, väga kena, et see meil on, aga milline on üldine lähenemine, see ei ole lihtne asi. küsimus, olete te valmis või ei lisasamme astuma? võib-olla jah või ei vastusest äh, piisab. härra minister ütleb, et jah, meie oleme valmis. Euroopa Parlamendi seisukohast muidugi teie valmisolek on tähtis. suur tänu, ütleb härra esimees, suur tänu härra ministrile, suur tänu meile, suur tänu, et äh, tulite täna külla, soovime teile kõike head eesistumise ajaks. pool aastat on teil aega ja ülehomme lähen ma ise Bratislavasse sest et oluline on äh, Slovakkia eesistumise ajal nägu näidata Slovakkias. esimene visiit mul juulis, siis lähen septembris ja siis te võite mind veel külla kutsuda. kõike head teile ja näeme järgmine kord. suur tänu. suur tänu võimaluse eest külla tulla uh,. Dear colleagues, ladies and gentlemen, let us go kallid kolleegid, daamid ja härrad, läheme nüüd siis viienda päevakorra punkti juurde veeldatud maagaasi ja gaasi hoiustamise ellu e, Euroopa Liidu strateegia ehk siis Euroopa Liidu veeldatud maagaasi strateegia. see on meie gaasipakett, kui, või siis meie talvine pakett, kui nii võib öelda. ja nagu te teate, siis kolleeg, raportöör on sellel teemal Andreas Kürg ja kas ma tohiksin paluda, härra Kõrg, et te võtaksitegi sõna? jah, suur aitäh, härra esimees ja kallid kolleegid. kõigepealt ma tänan kõiki pro-, kolleege, kes esitasid muudatusettepanekuid ja tegid oma panuse siia, ma sain kuskil kakssada kuuskümmend viis muudatusettepanekut ja need muudatusettepanekud tulid äh, küll väga erinevatest valdkondadest, aga nende haldamine ei ole sugugi nii keeruline ja ma usun, et teie pa-, parandused teevad selle raporti ainult paremaks ja me saame koos igati kõikehõlmava teema äh,, äh raporti koostada. olulised asjad minu jaoks olid esindatus, tasakaal ja ja äh, prognoosid. ma sooviksin, et me selles arti- äh,, raportis võtaksime arvasse äh, kõiki äh, olulisi teemasid, aga samas ei üritaks nagu jõulupuu tehtida nii, et me muudkui aga paneksime sinna ikka ja jälle mingeid väikeseid täiendavaid, täiendavaid asju juurde, sest et oleks igati vale, kui me ei kui me laseksime ennast kõrvale juhtida ja hakkaksime kõige väiksemaidki detaile üritama juba liiga varakult ära lahendada. nüüd ma, mu teine, äh, teine soov oli tasakaalustatus nii sisuliselt kui geograafiliselt ja mõnedele liikmesriikidele on see olulisem kui teistele. mõned liikmesriigid riigid omavad äh, juba kuute gaasiterminali, mõni aga mitte ühtegi. mõned äh, suudavad kogu oma riigi äh, gaasivajaduse oma gaasiterminalidest peaaegu rahuldada, mõnedel ei ole ühtegi terminali ja seega nad ei saa sugugi seda rahuldada. seega ei saa niisugust lahendust leida, mis kõikidele oleks vastuvõetav. tasakaal on ka ees eesmärkide osas olulise tähtsusega. esiteks energialiit, jätkusuutlikkuse säilitamine ja konkurentsivõime tagamine ja taskukohaste hindade eest. kõik need asjad peavad olema tagatud, et raportis oleks mingi mõte. kolmas põhimõte oli see, et see äh, raport sisalda, oleks niivõrd äh, parlamenti esindab, kui vähegi võimalik. ma soovisin, et kõikide fraktsioonide seisukohad oleks välja toodud ja ma soovisin kaasata nii palju muudatusettepanekuid kui vähegi võimalik. lõppkokkuvõttes ma oma kompromissmuudatusettepanekutes kasutasin ära umbes ühe kolmandiku. ma arvan, et on väga oluline, et see raport saaks nii suure toetuse parlamendis kui vähegi võimalik. minu arvates on need kolm eesmärki omavahel loomulikult seotud. raport saab olla hästi tasakaalus ainult siis, kui ta on nii tasakaalus kui õigesti suunatud. ja siis kuuldakse ka parlamendi häält paremini. parlament on oluliselt paremini kuulda, kui ta räägib ühehäälselt. meie tööstuse kolleegid võtavad meid tõsiselt kuulda ainult siis, kui me oma sisemised vastuolud kõrvale jätame ja räägime ühel häälel. niisiis, kolleegid, ma tänan teid veel ükskord selle panuse eest, eelkõige ma tänan oma kaasraportööre ja ma ootan huviga täiendavat ja edasist koostööd. suur aitäh, kolleeg, kõigi nende märkuste eest, mis te omaenese raporti kohta tegite. ja nüüd me pöördume äh, variraportööride poole. kolleeg Flavio Zanonato kõigepealt sotsiaaldemokraatide hulgast. suur aitäh, eesistuja, mina tahaksin tänada raportööri Andreas Kürki tema ise ütles, et ta oli väga-väga kompromissialdis ja ma tahaksin teda ka selle eest tänada. ma olen igati veendunud, et see toob kaasa igati korraliku teksti vastuvõtmise, mis saab laialdase toetuse. mis puudutab muudatusettepanekuid, siis loomulikult ratsionaalsus on siin väga tähtis. oluline on vaadata erinevaid muudatusettepanekuid. mina arvan, et üks punkt, milles osas võib olla koos üksmeel või peaks olema üksmeel ja see on pikaajaline, pikaajaline väheste heitmete sisaldusega majanduse tagamine. energiatõhusus on meie strateegiate südames ja me olime väga uhked, et saavutasime kaks tuhat viisteist eesmärgid siis loomulikult olemasolevate taristute optimaalne kasutamine, et pole vähimatki kahtlust, et kõik need, eh, need rajatised, mis meil täna on, ei leia piisavalt kasutust ja me peame edendama seda, et neid rohkem kasutataks ja mitte ainult eh, piirkondlikust, eh, mitte ainult riiklikust, vaid ka piirkondlikust seisukohast lähtudes. see on minu arust väga olulise tähtsusega just äh, ida-lääne ja põhja-lõuna suunaliste koridoride jaoks, kuidas garanteerida see, et LNG-d jõuaksid ka suurema riskiga riikidesse. kui me räägime LNG ehk siis veeldatud maagaasi kasutamisest alternatiivkütusena, siis minu arvates on tegelikult ju kokkulepe olemas, sest et äh, LNG on oluliselt vähem saastav kui fossiilkütused loomulikult me ei saa äh, samas äh, kasutada veeldatud maagaasi ja jätta unarusse fossiil äh, taastuvenergiad ja taastuvkütused. ma tahaksin teile loomulikult meenutada ka seda, et kasvuhoonegaas on veel kahjulikum kui CO2 ja tema mõju on veel kahjulikum, seega me peame kasvuhoonegaasi tegev-, mõjudega tegelema, me peame korraldama teadusuuringuid, et äh, mitte midagi kahjulikku õhku ei satuks, aga kui ma õigesti mäletan, siis see raport, millest me praegu räägime, seda ei puuduta. kui me nüüd tuleme selle punkti juurde et raportöör on äärmiselt kompromissialdis, siis ma olen üsna veendunud, et me saame lõpuks niisuguse, niisuguse raporti, mida toetatakse. nüüd ECR, keda heli, esindab kolleeg Dušinovski. kõigepealt ma tahan tänada ESMI-mese projekti eest härra Kürk, minu arvates on see väga hea lähtetekst meie edasistele aruteludele. ja ma tuginen sellele, mida te ütlesite alguses. raportöör eh, on üritanud eh, selles eh, raportis kõige tähtsamad aspektid käsitleda ja teised raportid on teisi teemasid juba käsitlenud, aga selles raportis käsitletakse just ennekõike veeldatud maagaasi hoiustamisega seonduvat. ma viitan äh, ka kolleegi sõnadele, et me ei taha siin mingit jõulupuud koostada Äh, samas äh, on vaja välja tuua kõige tähtsamad probleemid ja sellepärast ma arvan, et tähtis on muuta veeldatud maagaas kõikjal Euroopas ligipääsetavaks. ja äh, kui on juurdepääsetavad ainult pool tosinat terminali siis sellest ei piisa. me peame mõtlema selle peale, mida me tahame oma energialiiduga saavutada, nimelt gaasitarnete kindlus. ja e, peame, tohi olla kammitsetud monopoolsetest tarnijatest ja sellepärast meil on vaja e, süsteemi, kus oleks palju juurdepääsupunkte ja veeldatud maagaas just võimaldab meil saavutada vajaliku paindlikkuse ja ka sõltumatuse tarnijatest. ma tänan selle arutelu eest, mis meil on toimunud ka variraportööridega. ma arvan, kõik on toimunud väga hästi ja raportööri lähenemisviis on olnud väga õige ja hindan koostööd ka tulevikus järgmine kõneleja Alde nimelt proua Karoliina Puntselt, meie komisjoni täisliige juba kolm kuud. jah, umbes nii ja tõesti. jah, suur aitäh. ma tahaksin aru, alustada täpselt nii nagu teisedki variraporti raportöörid ja tänada härra Kürki sellest, et oli nii konstruktiivne ja valmis kõiki erinevaid ideid ja seisukohti kaaluma. Need olid tõesti väga erinevad seisukohad, sellest ma tänan teda, sest et see ülesanne polnud sugugi ker-, kerge. Alde nimel just tänan teda selle eest. minu arvates on eriti oluline, et meil oleks niisugune üldine enamuskokkulepe, kui me tahame komisjonile anda selge sõnu selle kohta, sõnumi selle kohta, et kui, mis puudutab gaasi tarbimist, siis me mineviku vigasid ei kavatse korrata, sest et vanasti äh, investeeriti tohutus, tohutul hulgal avaliku sektori raha gaasi infrastruktuuridesse, aga sellest ei olnud mitte mingisugust erilist kasu ja gaasi ei tarbitud nii palju. komisjon peab ka nüüd viima läbi gaasi tarbimise kontrollid, need peavad olema objektiivsed, sõltumatute ettevõtete poolt. ma arvan, et äh, poliitilistelt fraktsioonidelt on selles küsimuses üldine nõusolek olemas. samavõrd tähtis, nagu ütlesid ka eelkõnelejad on see, et, et veeldatud maagaas ei takistaks taastuvenergiate kasutuselevõttu. loomulikult me soovime eelistada ka taastuvenergiaid, kuna me üritame ju muutuda, võidelda ka kliimamuutusega. veel üks punkt, milles osas ei ole selget kokkulepet, aga minu fraktsioon teeb kõik, mis võimalus, et kom-, et kompromissile jõuda. see puudutab äh, heitmeid, millele viitas ka härra Sanonato. kui Euroopa Liit ei ole suuteline selles valdkonnas võtma võtma vastutust, siis see toob tõesti kaasa suuri probleeme. metaani heitmed on siin teemaks ja metaani heitmed on oluliselt kahjulikumad kui CO2 heitmed ja probleem on mitte ainult riikidega, kes metaaniheitmeid toodavad, vaid, vaid ka paljudel teistel riikidel, see toob kaasa probleemid kõikidele riikidele, sellepärast et äh, metaan mõjutab, metaaniheitmed panustavad suuresti kliimamuutusesse, kui me nüüd vaatame riike, kus, mis ekspordivad mis ekspordivad puitu ja riike, kust äh, puitu välja veetakse, siis nendega on probleeme ja siinkohal me tahaksime läbi suruda niisuguse äh, muudatusettepaneku, mis nõuaks äh, üksmeelt selles osas, et tarbijad, gaasitootjad peaksid metaani heitmeid vähendama. me ei saa seda muidugi muuta kohustuslikuks, aga me tahaksime pöördida liikmesriikide poole, et liikmesriigid ikkagi paluksid kana äh,, garantiid selle kohta. nüüd roheliste esindaja, kolleeg Jakob Talunde, kes nüüd äh, mõni nädal tagasi asus härra Ericssoni asemele. tema on samuti Rootsist, ma, kui ma õigesti aru saan, ja meie kolleeg on järgmine ja meie kolleeg on jällegi järgmine ITRE-st tulnud valitsuse liige, nii et me kaotame kogu aeg oma liikmeid, sellepärast nad lähevad kõik Euroopa valitsustesse. niisiis, palun, uus kolleeg ja ilmselt olete teiegi peagi Rootsi valitsuses, ma võin ainult loota. suur aitäh, suur aitäh, härra eesistuja ja suur aitäh ka raportöörile, et selle raportiga on edu saavutatud, kuigi meie oleme oma seisukohal praegu, et meil on veel terve pikk tee käia. neli punkti. esiteks, see strateegia ei tohiks eksisteerida mitte vaakumis, vaid laiemas Euroopa eh, kliima ja energia eeli-, prioriteetide kontekstis. ja seetõttu me peame, peab ta pöörama tähelepanu eh, väga paljudele teemadele, mis on gaasiga seotud. omakorda on oluline ka selle raporti kaudu teatada, teavitada, kuidas, kuidas seda teha. teiseks me peame teadma, missugused on gaasinõudluse praegused trendid. praegusel hetkel on meie lootused äh, nõudluse suurenemisele rajatud, aga samas tegelikult gaasi tarbimine Euroopas väheneb. praeguse energia impordi puhul on meil on, me tegelikult kasutame ära oluliselt vähem energiavõimekust, kui meil on, siis järgmine punkt on loomulikult energiatõhusus ja ta-, taastuvenergiate kasutamine ning äh, mis puudutab Euroopa kakskümmend kolmkümmend eesmärke, siis tuleks raportist ära mainida see, et meie gaasitarne väheneb ja ei, ei ole selge, kuidas see kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks on. juba Euroopa Kohtu uuringud ja veel mitmed muudki uuringud on öelnud, et komisjon peab väga hoolega oma analüüsi gaasinõudluse osas üle vaatama ja samuti hindama üle, ümber riskid, võttes arvesse äh, valitsevaid tegelikke trende ja, ja meil on vaja metaanilekkega rohkem tegeleda. metaanil on palju suurem globaalse kliima soojenemise potentsiaal kui CO kahel ja see mõjutab oluliselt kliimat nii et äh, gaasi ei saa pidada äh, madala süsinikuga, süsinikuheitmetega allikaks ja samuti frakkimisel eralduvad heitgaasid. on vaja teadlikkust tõsta ka import veeldatud maagaasi äh, koha pealt on vaja vaadata ka kogu elutsüklit veeldatud maagaasi puhul ja nüüd proua Bermejo kuue nimel. Primero... ma tänan. Äh, kõigepealt ma vabandan härra Silikiotise nimel, kes ei saanud tulla. Äh, Euroopa ei pea jätma oma gaasistrateegiat turgude kätesse äh, ja äh, Äh, turg ja eriti äh, oligopolid ei suuda üldhuve arvestada ja rahuldada. me oleme seda näinud juba tavapäraste äh, energiaallikate puhul Küprosel, Hispaanias. nüüd gaas on muutunud spekulantide ihaldusobjektiks. kombineeritud tsükliga elektrijaamad on Äh, kasumlikud ainult sellepärast, et äh, elekter, mida nad müüvad, on nii kõrge hinnaga. ja gaasihoiustus äh, infrastruktuure rajatatakse, rajatakse loodusparkide territooriumidele ja kõigi nende infrastruktuuride keskkonda kahjustav mõju. veeldatud maagaas tähendab, et frakkimine hakkab kasvama äh, ükskõik siis Euroopas või USA-s, kust hakatakse eh, importima gaasi. Eh, energeetika peab olema sõltumatu ja suveräänne, aga kõik see ei lähe kokku eh, turgude ettepanekuga. ma tänan. ja proua Pilar Castuta Vera ülejäänud, Castillo Vera ülejäänud komisjoni liikmete nimel. Eh, jah, kõigepealt ma tänan eh, meie kolleegi Andras Kürki tehtud töö eest. jah, eh, variraportöörid kõikides fraktsioonides on tunnustanud tema tööd kui ta tutvustas oma raportit, siis ütles ta midagi, mis on põhimõttelise tähtsusega, nimelt äh, raport peab olema tasakaalus. Äh, see tasakaalu põhimõte ei peaks olema mitte ainult selle raporti aluseks, vaid kõigi raportite aluseks. ja ta ütles ka, et me ei saa jõulupuud tahta selle raportiga, et kõik soovid sinna kirja panna. sest lõppkokkuvõttes Eh, hägustub eh, raporti mõte. meil on väga palju näiteid selle kohta tuua varasemast ajast. ja sellepärast ka meie kodanikud kaebavad. Need kodanikud, keda me esindame. rahvas on segaduses. siin raportis äh, me väidame, et veeldatud maagaas võimaldab meil jätkusuutlikult varustusallikaid mitmekesistada ja vähendada meie sõltuvust importgaasist, sest praegu on Euroopas lausa sõltumine ühest tarnijast mitmetes riikides. kui me eh, käsitleme veeldatud maagaasi, siis see aitab meil mitmekesistada tarneallikaid ja sõltuvust, mis valitseb mitmetes liikmesriikides, kes impordivad gaasi. ma tahaksin siin puudutada mõningaid aspekte. raport on tihedalt seotud teiste teemadega, millega me tegeleme. meil on vaja süsteemide vahelisi ühendusi rohkem liikmesriikide vahel ja sellest me räägime ka omapoolsetest muudatusettepanekutest. varustuse mitmekesistamiseks on vajalik ka ühenduste loomine. ja ka nagu teisedki kolleegid ütlesid, on vaja olemasoleva infrastruktuuri kasutamist optimeerida, enne kui me hakkame kaaluma uusi investeeringuid. me ei taha ju ka liigset eh, hoiustusvõimsust. ja raportis öeldakse, et ennekõike tuleb koondada tähelepanu olemasolevale infrastruktuurile ja kui kulude ja tulude analüüs näitab selgelt, et tuleb rajada uusi infrastruktuure ja teha uusi investeeringuid, siis tasub seda teha nii et äh, minu tänusõnad lõppkokkuvõttes, parlament töötab välja oma ühise seisukoha selles küsimuses ja me oleme nõus sellega, et äh, peab toimuma mitmekesistamine ja vähenema meie sõltuvus välistarnetest. see pälvib meie toetuse. suur tänu. ja nüüd et Euroopa Komisjoni nimel annaksin ma sõna energia, energeetika peadirektorite esindajale härra Matthew Crane'ile. härra esimees vabandab äh, nimehäälduse pärast. suur tänu, härra Puusek. austatud parlamendisaadikud, suur tänu, et äh, olete olnud nii koostöövalmid antud teemal meil on olnud üsna mitmed kohtumised äh, raportööri ja variraportööridega ja me oleme selle raporti lõppjäreldustega täiesti nõus ja võtame selle oma tulevases töös ka arvesse, eriti mis puudutab mitmekesistamist, LNG roll mitmekesistamise eesmärgi täitmisel ja tahame muidugi tarnekindlust parandada Euroopas nii nagu paljud teist ka ütlesid, hetk tagasi on väga oluline leida õige tasakaal jätkusuutlikkuse äh, ja muude eesmärkide vahel. veeldatud maagaas, LNG ja ülejäänud gaasi küsimused tuleb seada vastamisi keskkonnaeesmärkidega ja loodame loomulikult täita kaks tuhat kolmkümmend ja kaks tuhat viiskümmend eesmärgid, mis on seotud madala süsinikusisaldusega keskkonnale üleminekuks. tahame rohkem pöörata tähelepanu taastuvatele energiaallikatele, see tähendab seda, et gaasikasutus ilmselt äh, langeb. aga oleme täheldanud ka seda, et äh, gaasi import ka sellega äh, langeb ja sisetootmine langeb komisjonis siin vabandab, sisemine tootlus äh, langeb, kui äh, praeguses olukorras ja import on jäänud stabiilseks ja see tähendab seda, et äh, me peame ka tulevikus gaasi oluliselt sisse vedama. igal juhul tuleb tagada seda, et veeldatud maagaasis ei nähta takistust, vaid see on hoopis täienduseks taastuvatele energiaallikatele, veeldatud maagaas on vähem häid koguseid, ähm, õhku paiskav äh, metaani äh, heitmeid ei ole üldse, leke tootmisprotsessis on vähene ja ka transpordi puhul. me peame koostööd tegema teiste regulatiivametitega üle terve maailma ja gaasiettevõtetega nüüd äh, siseturu kohta ütleksin nii palju, et me peame tagama selle, et palju pöörataks tähelepanu gaasi äh, hinnale, sellele, et see oleks taskukohane. me ei taha minna, me ei taha jääda ainult äh, miinimumnõuete täitmise juurde ühendatavuse osas, vaid minna kaugemale. eriti arvestades seda, et pikemas perspektiivis gaasinõudlus ilmselt langeb, kuivõrd tõusus suureneb ja see tähendab seda, et praegu ei peaks tegema suuri investeeringuid, ei peaks näiteks veeldatud maagaasiterminali ehitama igasse liikmesriiki, peaks keskenduma sellele pigem, et igal liikmesriigil oleks juurdepääs LNG-le ja ka ähm, maagaasihoidlatele loomulikult peame koostööd tegema jätkusuutlikkuse eesmärkide täitmiseks oma partneritega, nii nagu te viidatasite juba ka ise Ameerika Ühendriikide ja Austraaliatega, Austraaliaga, aga meil on ka väga olulised äh, partnerid Pärsia lahe piirkonnas ja Aafrikas, kes on samuti LNG eksportriigid nii et äh, lõppkokkuvõttes mul on väga hea meel tihedast koostööst teiega antud teemal ja ootan äh, siis äh, edasisi arutelusid, edasisi arenguid. tahame nüüd alustada ka koostööd liikmesriikidega selleks, et äh, tõesti siseturul ühendused oleksid tagatud. suur tänu! suur tänu, komisjon, suur tänu teie seisukohavõtule Euroopa Komisjoni nimel. nagu ma saan aru, investeeringuid ei ole tulemas põhimõtteliselt. hea küll mis teie arvate? härra Türk. suur tänu, härra esimees, ma teen väga lühidalt. ma tahaksin äh, suur tänu öelda esmalt kolleegidele nende väga oluliste märkuste eest ja arvestades seda, mida on öeldud siin täna ja arvestades äh, meie senist kogemust esimesel variraportööride kohtumisel, olen ma väga optimistlikult meelestatud äh, hea kompromissi leidmise võimalikkuse osas. ja nagu ma ütlesin, väga oluline on äh, nii palju toetust saada sellele raportile kui võimalik. ma olen veendunud, et kui me ühel häälel räägime, siis meie mõju sellel, selles valdkonnas on ka suurem suur tänu, ütleb härra esimees, suur tänu, härra Türk, selle raporti ettevalmistamise eest, suur tänu ka kõigile teile osalemast arutelus, märkuste eest, suur tänu ka Euroopa Komisjoni esindajale. homme hommikul, kolleegid, kell üheksa tuleme uuesti kokku, koordinaatorite koosolek peab teil enamustel kell kümme hakkame hääletama, nii et äh, komisjoni täiskogu tuleb kokku kell kümme, äh, koordinaatorid aga kell üheksa ja